Uh, kallid kolleegid, ma arvan, et me peaksime alustama, sellepärast et meil eriti palju aega ei ole. tahaksin alustada siis meie koosolekut. tere tulemast neile, kes juba kohal on ja läheme kohe esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorra kinnitamine. see saateti teile välja kolmapäeval ja tahaksin teile öelda, et hommikul enne, kui algab kohtumine rahvusparlamentidega ja see algab kell kümme, üritame läbi vaadata kaks päevakorrapunkti äh, kõigepealt Raamon Auregi rapu, raport e-demokraatia kohal ja siis edastan teile oma info äh, Euroopa hoiuste tagamise kava kohta ja samuti tahaksin teid teavitada, et Slovakkia äh, suursaadik Peeter Javortšik on Äh, kell kümme triloogi kohtumisel, see oli ettearvamatu triloog ja ta tuleb ainult siis äh, siia, kui olud muutuvad, nii et, et äh, kui võimalik, siis äh, kutsume ta siia enne kella kümmet, et ta saaks äh, oma sõnavõtu ära teha. kui kellelgi midagi päevakorra äh, vastu ei ole ja nende muudatuste kohta siis loeme päevakorra vastuvõetuks koos nende kommentaaridega, mida ma tegin ja nüüd eh, teine päevakorrapunkt, eh, juhataja teadaanded, tahaksin teile lühidalt teatada, et osalesin eh, Kosaki täiskogu istungil Bratislavas kolmeteistkümnendast viieteistkümnenda novembrini toimus see üritus ja seal arutati kahte olulisemat küsimust, rahvusparlamentide roll Euroopa otsuste langetamises ja teiseks oli äh, Ameerikaga sõlmitav äh, kaubandus- ja investeeringute kaitseleping TTIP. Äh, te saate üksikasjaliku ülevaate sellest kohtumisest siis, kui see ülevaade valmis saab nii et, et võib-olla ma praegu ei kulutaks liiga palju aega teie teavitamisele, lihtsalt ütlen teile, et see kohtumine toimus arutelud, äh, nagu ikka, olid äärmiselt keerulised ning äh, AFCO komisjonis äh, me peame looma rahvusparlamentidega nii palju sildu kui võimalik, et me saaksime teha võimalikult tihedat koostööd. aga üldiselt on mul tunne, et liikmesriikide parlamendid näevad ähm, Äh, seda potentsiaali, äh, mis on seaduste loomisel Euroopa tasandil ja nad ei leia, et asja tuleks nii väga arutada näiteks riiklikul tasandil oma valitsustega, nii et, et äh, meil on väga raske leida ühist keelt selles küsimuses, et milline on iga parlamentaarse institutsiooni põhiseaduslik funktsioon, nii et, et see küsimus on endiselt lahtine järgmised COSAC-i ähm, kohtumised toimuvad juba Malta eesistumise ajal Valletas kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal jaanuaril järgmisel aastal. seal on kohal ainult komisjonide esimehed ja ähm, kahekümne kaheksandast maist kolmekümnenda maini toimub COSAC-i täiskogu ning ma tahaksin äh, paluda, et te tõesti üritaksite veenda oma fraktsiooni, et teie esindajad peaksid COSAC-i kohtumisel olema sest see on äärmiselt oluline, see on tõesti selline mõjuvõimas äh, platvorm, kus asju on rahvusparlamentidega arutada ja ma võin teile öelda, et viimasel kohtumisel äh, Bratislavas olin AFCO esimehena. nii et, et äh, oli olin äh, nii-öelda äh, Euroopa Parlamendi delegatsiooni asepresident ja peale minu oli kohal ainult äh, Markus Pretzel NF fraktsioonis, nii et, et niimoodi nägi välja Euroopa Parlamendi esindus COSAC-i kohtumisel. aga läheksime nüüd siis kolmanda päevakorrapunkti juurde, see on koordinaatorite soovitused, mul täna ühtegi soovitust ei ole, meil toimub järgmisel nädalal kohtumine viiendal siis, viiendal detsembril ja siis teavitan teid. ja läheme nüüd siis e-demokraatia juurde ja Ramon Hauregi äh, alustab siis arutelusid ja ma annaksingi talle kõigepealt sõna, Ramon, palun. aitäh, äh, esinaine ja tere hommikust kõigile. nagu mäletate, on e-demokraatia teemaline raport, raport, millega tahetakse paika panna mõned soovitused ning ähm, see äh, luua nii-öelda äh, sild demokraatia ja tehnoloogia vahel. me, meie lähtepunktiks oli see, et demokraatia iseäranis Euroopas on äh, langenud paljude rünnakute ohvriks. Äh, kodanikud on demokraatias pettunud. Nad on pettunud äh, selles, kuidas otsuse langetajad otsuseid langetavad. ühiskonnas on tekkinud selline pettumustunne institutsioonide suhtes, võõrandumistunne ning Äh, see kõik on mõjutanud meie demokraatia olukorda ja me üritame nüüd välja selgitada, et milliseid äh, mehhanisme võiks siis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia luua selleks, et demokraatiat parendada. niisiis, see sisuliselt ongi minu raporti teemaks. ma ei hakka kordama äh, oma raporti teksti siin tahaksin äh, teile lihtsalt meelde tuletada, et äh, muudatuste esitamise tähtaeg äh, oli, on nüüd juba läbi ja oleme saanud kakssada kolmkümmend muudatusettepanekut erinevatelt fraktsioonidelt. Need on üsna huvitavad, ma vaatasin nad läbi ja nad tõesti täiendavad seda teksti ning Äh, neis äh, on selliseid lähenemisviise, mille üle tõesti tasub mõelda. ma praegu äh, koostan siis kompromissmuudatusettepanekuid paljudele punktidele siin raportis, aga ma arvan, et võib-olla oleks mõistlikum, kui me lihtsalt kuulaksime ära, mis kolleegidel öelda on. täna meid seal küll eriti palju kohal ei ole, aga võib-olla kuulaksime ära fraktsioonide esindajad, et nad saaksid meile öelda, mida nad oma muudatustega tahtsid saavutada. ja kui võimalik, siis ma vastaksin pärast. ma laseksin praegu kolleegidel selgitada muudatusettepanekuid, sest selleks me ju siin oleme. aitäh, jah, proua Hübner ütleb, et see oleks tõesti loogiline ja ja nüüd võtab härra Šepin sõna härra Preeda asemel aitäh. ja aitäh härra Haregi töö eest, mida ta selle teemaga on teinud. härra Preda äh, hääletab parajasti äh, välisasjade komisjonis, ta palus, et ma tema sõnavõttu e-demokraatia kohta ette loen nagu äh, viimase arvamuste vahetuse käigus äh, öeldud, esitas härra Breda kuusteist muudatusettepanekut, teised kolleegid McAllister, Le Grip ja on samuti esitanud kasulikke ja tasakaalustatud muudatusettepanekuid, mis selgitavad ja täiendavad seda, mis härra Harakoi Tondo juba väga heas raporti eelnõus kirjas on kui vaadata neid kahtesada kolmekümmend kolm muudatusettepanekut, mis kokku on esitatud, siis tahab härra Preda rõhutada, et me peame säilitama äh, fookuse raporti teemal. tema arvates äh, tähendab see seda, et me peame tõsiselt mõtlema sellele, kuidas äh, parandada Euroopa Liidu ja liikmesriikide menetlusi e-demokraatia parandamiseks siin mandris. nagu juba varem öeldud, ei ole mõtet liigselt äh, seda teemat eripärastada ja viitada sellistele Euroopa Liidu äh, poliitikatele, mis võivad, aga võivad ka mitte seletada kodanike võõrandumist poliitikast. Äh, raport peaks üldisemalt vaatama, kuidas asju parandada ja kuidas saaks e-demokraatia potentsiaali ära kasutada härra Preda on juhtinud äh, tähelepanu, et siin on väga palju äh, asju, mis tegelevad näiteks äh, suletud aela tehnoloogiaga, võrguneutraalsusega ja nõnda edasi. ning tema on näiteks kirjutanud terve punkti võrguneutraalsuse kohta, aga Euroopa Parlament on ju selles küsimuses juba seisukohale asunud ja tõepoolest õiglane ja aus ja mittediskrimineeriv interneti juurdepääs on e-demokraatia jaoks väga oluline aga kui me siin raportis lihtsalt tehnilistele küsimustele keskendume, siis ainult lahjendame oma sõnumit. Äh, kui me teeme sellest nii-öelda jõulupuu resolutsiooni, siis äh, see ei muuda kodanike suhtumist demokraatiasse. väga oluline on äh, olla järjekindel, pidada kinni sellest, mida parlament on juba otsustanud. iseäranis, kui me hakkame Euroopa Liidu valimisseadusi läbi vaatama ja me palusime liikmesriigidel, et nad lubaksid posti teel hääletamist ja ka elektroonilist hääletamist interneti teel, selleks et kasutatakse meetmeid ära hoidmaks pettust, juhul kui neid valimismeetodeid kasutatakse ja mis puudutab e-hääletust, siis parlament palus, et nõukogu viiks oma eelnõusse sisse piisavad meetmed tagamaks, et need äh, tulemused oleks usaldusväärsed, et andmed oleks kaitstud, et hääletus oleks salajane Äh, härra Breda äh, põhimõtteliselt toetab äh, seda hääletusviisi, aga ähm, ei ole vist siiski tema arvates kõik tingimused täidetud, et ainult e-hääletusele üle minna. jah, osaluse suurendamine on äärmiselt oluline, aga samas peavad olema piisavad tagatised hääletuse turvalisuseks ning paika tuleb panna, et kinni peetakse neist põhimõtetest, mida mainitakse muudatusettepanekus üheksateist Äh, härra Breta arvates ei ole realistlik oodata Euroopa Komisjonilt ettepanekut e-hääletuse mudelite kohta kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aasta lõpuks. Äh, muudatusettepanekus nelikümmend, äh, üheksakümmend neli ta pakub välja, et tuleks läbi viia ka uuringud. kõigepealt me ju peame teadma, milline on kodanike suhtumine e-hääletusse, enne kui me täiskäiguga hakkame sellel kursil edasi liikuma raportöör on äh, teinud äh, e-tõkete kohta väga huvitava muudatusettepaneku ja samuti e-kodanikuks olemise kohta äh, muudatusettepanekus kaheksakümmend kaks ja samuti digitaalne identiteet. me peame seda kindlasti fraktsioonides väga hoolikalt kaaluma ja see puudutab härra Preda arvates ka ettepanekut, mida on teinud mõned Itaalia kolleegid, et võib-olla peaks koostama Euroopa internetiõiguste harta Äh, jah, äh, meie, äh, oleks tore, kui meie komisjon oleks selles arutelude protsessis juhi rollis, aga me peaksime olema ka realistlikud, arvestades, millised on probleemid sellise harta koostamisel, siin pädevuste jagunemine ja, ja samuti digitaalne identiteet Euroopa Liidu tasandil, aitäh! aitäh! Ramon, mulle tundub, et rohkem sõnavõtjaid meil ei ole kas teie võtate roheliste nimel sõna? hästi, siis te räägite iseenda nimel, Max, jah? Max Anderson, roheliste variraportöör on ka kohal, ma teda ei näinudki. aitäh! tahaksin lihtsalt juhtida tähelepanu mõningatele kõige olulisematele asjadele, mille kohta meie oleme muudatusettepanekuid esitanud. kõigepealt eh, ei ole mingit viisi et kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks tuleb ettepanek e-hääletuse kohta kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides aastaks kaks tuhat üheksateist. see on lihtsalt võimatu. mina tegin muudatusettepaneku äh, ümber äh, muuta see ettepanek e. e-hääletuse osas on äh, kaks erinevat lähenemist me oleme oma fraktsioonis äh, seda arutanud, osad näevad siin äh, potentsiaalseid hüvesid ja teisest potentsiaalseid probleeme. Neid asju tuleb kaaluda. mina pooldan äh, e-hääletuse küsimuses tagasihoidlikumat lähenemist. on üsna suur oht, et e-hääletust Äh, on võimalik häkkida, iseäranis praeguses julgeolekukeskkonnas, kus teatud riigid, kellel on väga suur tehniline võimekus, on valmis sekkuma teiste riikide valimistesse äh, ja seega on oht e-hääletuse jaoks olemas meil on vaja tõesti turvalist süsteemi ja mitte kõik süsteemid ei ole turvalised ja on äh, oht, et me võtame kasutusele süsteemid, mis ei ole turvalised, lootes, et e-hääletuse hüved kaaluvad riskid üles. ja ma arvan, et e-hääletusega on väga palju probleeme ja seetõttu peaks meil olema ettevaatlik lähenemine parlament äh, valimisseaduse küsimuses on juba sellist ettevaatlikku lähenemist toetanud ja ma arvan, et me peaksime jätkama sellise ettevaatliku lähenemisega ka siin raportis. meil on samuti äh, mõned muud asjad, millele tahaksime tähele juhtida, näiteks äh, muudatusettepanek sada viiskümmend ma nimelt üritan lugeda muudatusettepanekuid ja kui ma neid loen, tundub mulle, et oi, suurepärane muudatusettepanek ja siis tuleb välja, et selle olen mina ise kirjutanud. ja see on alati tore, kui niimoodi läheb. aga siin on jutt äh, avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamisest avalikus halduses ning see on äh, tõesti äh, siin olemas, kui me selles ettepanekus, kui me tahame Äh, tõeliselt toimivat e-demokraatiat, siis on meil vaja arvutisüsteeme, mis suudavad kodanikega suhelda äh, meil on äh, vaja, et kodanikud saaksid kasutada oma tavalist arvutit valitsusega suhtlemiseks ja kui valitsus paneb interneti info, siis peab kodanikel olema võimalus seda lugeda ja seetõttu tuleks kasutada avatud lähtekoodi ja avatud standardeid see on demokraatia küsimus ja samuti on äh, see ka hea arhiveerimise tava. me peame saama lugeda ka varasemaid dokumente. me ei saa lubada seda, et kui äh, infot kaasajastatakse, kui programme muudetakse, siis äh, varasemad dokumendid muutuvad mitteloetavaks. ja seetõttu on need avatud äh, standardid äh, demokraatia jaoks niivõrd olulised avatud äh, lähtekood on midagi, mida tuleb kasutada, mitte, mitte küll alati, aga siiski see on avaliku sektori tõhususe seisukohalt oluline, see on odavam ja ja minu meelest on äh, sellise äh, tarkvara kasutamine mõistlik, need, need on minu kaks muudatusettepanekut, meil on veel terve rida teisi praktilisi ettepanekuid ning meil on muudatusettepanekud ka selle kohta, kuidas kontrollida näiteks lobiste, äh, sellest meile rohelistele alati meeldib rääkida ja siis veel terve rida teisi selliseid muudatusettepanekuid, te võite need läbi lugeda, aitäh aitäh! näib, et mitte keegi ei ole rohkem siia juurde tulnud, keegi pole sõna soovinud. nii et, et Ramon, sa saad jällegi sõna. aitäh! ma teen väga lühidalt. ma panin kirja viis, kuus peamist teemat, millele me peaksime arutelude käigus keskenduma ning ma tahaksin äh, arutada neid variraportööridega toimuval kohtumisel. ma loodan, et meil õnnestub paika panna hea äh, tegevuskava, nii et, et me tõesti koostame sellise dokumendi, mis äh, võimaldab saavutada üksmeele. härra Šeflin rääkis äh, Rahvapartei muudatusettepanekutest. minu arvates olid täiesti mõistlikud. ja äh, siin rõhutati, et me peame olema väga ettevaatlikud, kui me diagnoosime demokraatia kriisi. ma arvan, et see on tõesti oluline me ei tohi üle pingutada äh, ja ma toetan ka neid ideesid, mida, neid teisi mõtteid, mida härra Breda on esitanud ning samuti ja härra Castaldo ja äh, proua Adinolfi muudatusettepanekud otsedemokraatia ja nendega meil võib tekkida mõningaid probleeme see arutelu võib alati viia selleni, et mõned fraktsioonid teevad ettepaneku demokraatiat paratada, kasutades referendumeid. jah, see on ka üks otsedemokraatia väljendus, aga see ei peaks olema siiski alternatiivne süsteem esindusdemokraatiale ma arvan, et äh, viimastel aastatel me oleme näinud, et, et äh, otsedemokraatia tegelikult ei ole parem süsteem kui esindusdemokraatia. mina leian, et äh, esindusdemokraatia peegeldab demokraatia olemust paremini. loomulikult see ei tähenda, et, et mõnikord me ei võiks kasutada referendumeid, aga aga äh, elu on näidanud, et referendumid üldiselt annavad lihtsaid vastuseid keerulistele küsimustele. ja see ei ole alati kõige parem viis kodanike arvamuse teadasaamiseks. aga loomulikult ähm, arutelusid meil on vaja selles küsimuses ning Äh, mina suhtuksin nendesse aruteludesse ettevaatlikult. ja siis härra Andersoni tõstatatud küsimused on samuti olulised. Äh, see, mis puudutab avatud lähtekoodiga tarkvara. niisiis oluline on see, et äh, see tõesti, et, et kodanikud ei sõltuks mingist konkreetsest tarkvarast jah, juurdepääs äh, tehnoloogiale peab olema tõesti täiesti vaba, täiesti avatud. ja me kasutame äh, seda mõtet kindlasti. mis puudutab äh, Euroopa kodanike algatusi näiteks, siis jah, me ikka ja jälle kordame siin komisjonis samu asju et me peame kodanikealgatuste süsteemi parandama, aga ma arvan, et selle raporti kontekstis on see kordamine hea. härra Schöblini raportis me oleme ka sellest rääkinud ja see komisjon võttis vastu ka selle raporti. ja nüüd tulevad meil arutelud äh, Äh, selle üle, kas internet äh, vajab reguleerimist või ei, väga paljud muudatusettepanekud seda nõuavad ning äh, see ei ole mingi abstraktne arutelu, see on küsimus, millele me tõesti peaksime mõtlema, kas see on võimalik ja kas see on poliitiliselt hea või mitte. meil on mitmeid ettepanekuid me peame siin äh, kaaluma võrdsust ja individuaalseid õigusi. et äh, me tean, et proua Pressol on mitmeid algatusi, millega üritatakse süsteemi parandada. et kui kasutatakse IKT vahendeid, siis äh, sellega käib kaasas ka individuaalsete õiguste kaitse näiteks õigus äh, olla unustatud, äh, nõnda edasi me teame, et äh, internet tekitab tõsiseid konflikte, olles tekitanud selle nõndanimetatud tõejärgse ühiskonna. Äh, paljud asjadest võib jätta mulje kui tõest läbi interneti, nii et, et kuidas me ennast kaitseme selle eest, nii et, et äh, jah, raportis tuleks kindlasti seda teemat käsitleda. siis on veel mitmeid muid sõnastusi, mis ütlevad, et äh, me ei tohi rääkida ka või ei tohi unustada arvamuste monopoli, kui teatud lobistid internetti kasutavad ära oma seisukohtade levitamiseks. mulle näib, et äh, kodanikud üldiselt äh, puutuvad selliste asjadega pidevalt kokku. iga päev me saame tuhandeid ja tuhandeid erinevaid seisukohti, mis väidetavalt äh, Äh, väljendavad äh, kodanike arvamust, aga võib-olla mingi masin lihtsalt, arvuti lihtsalt saadab meile neid. Äh, ja soovitab, et me ühel või teisel viisil hääletaksime. nii et, et me peame raportis juhtima tähelepanu sellele ohule, et teatud organisatsioonid, mis Äh, äh, kasutavad IKT vahendeid, võivad nende läbi edastada arvamusi, mis äh, tegelikult ei ole kodanike arvamused, vaid lihtsalt teatud tehnilisel moel kokku pandud arvamused. ja siis veel, nagu härra Šeflin ütles, interneti juurdepääs kui põhiõigus jah, sellega näiteks itaallased on tegelenud ja nad on parlamendis heaks kiitnud õiguste harta, mis puudutab internetile juurdepääsu. ma arvan, et me peaksime nende lähenemise üle võtma, et kui see veel ei ole põhiõiguse interneti juurdepääs, siis see saab põhiõigus. ja võib-olla me peame Äh, tõesti äh, kaaluma, kas äh, seda teemat käsitleda või ei, nagu ma ütlesin, tahan kohtuda siis variraportööridega ja loomulikult saadan ka kompromissmuudatusettepanekud, mis kajastavad teie seisukohti. nii et, et kõik oleks kooskõlas ja siis kui te olete need kompromisside tekstid läbi vaadanud, siis tuleme kokku ja jaanuaris tahaksin juba, et see raport läheks hääletusele. see pakuks parlamendile suurt huvi. Are... suur tänu, Ramon. jah, meil on plaanis äh, hääletada jaanuari koosolekul kolmkümmend kuni kolmkümmend üks jaanuar on need kuupäevad ja nagu sa ise ka ütlesid, siis vahepeal on vaja korraldada kokkusaamised äh, variraportööridega, sõlmida kompromissid, sekretäriaat on äh, sinu käsutuses, hääletamine toimub jaanuari lõpus ja ma loodan, et raport saab olema hea ja huvitav. liigume siis edasi järgmise punkti juurde, päevakorrapunkt number viis ja see on AFCO arvamus Euroopa hoiuste tagamise süsteemi kohta. mina ise olen raportöör, tahaksin teile teada anda, et äh, AFCO on ilmselt ainuke komisjon, mis tuleb välja omapoolse arvamusega. me räägime siin Pangandusliidu struktuuri lõpuleviimisest, siin on tegu Pangandusliidu kolmanda sambaga. nagu te teate, siis äh, eesmärgiks on sellise olukorra takistamine, et äh, kodanikud maksavad kinni pankade maksevõimetuse, nii et see on väga oluline osa üldstruktuurist. Econis on keeruline olukord, nad on käsitlenud seda dokumenti juba mõnda aega erinevates formaatides, ka töödokumendina ja ei saa välistada, et EKONi lõpphääletus lükkub jälle edasi, igal juhul äh, üritame oma arvamusega jaanuari lõpuks äh, ühele poole saada. me anname omapoolse arvamuse Euroopa Komisjoni tekstile, mitte EKONi tekstile, nagu te teate. annan teile teada edasistest arengutest, toonitan, et me peaksime keskenduma sellele, millised on AFCO pädevused äh, siin valdkonnas. kui me niimoodi asjale läheneme, siis on suurem tõenäosus, et juhtivas komisjonis hääletatakse meie muudatusettepanekute poolt, seega palun muudatusettepanekuid äh, esitades keskenduda kolmele põhimõttele, mis on meile AFCO-na olulised kui me räägime Euroopa Liidu institutsionaalsest ülesehitusest, kõigepealt õiguskindlus, vastutus ja liikmesriikide võrdne kohtlemine. õiguskindluse osas pakun ma välja, et võiks olla lisa elemente selleks, puhuks, kui riiklik hoiuste tagamise süsteem on liitunud Euroopa süsteemiga. aga see süsteem ei tule kohustustega toime. praeguses komisjoni ettepanekus on sätestatud niimoodi, et kui riiklik süsteem kukub läbi, siis see riiklik süsteem leiab ähm, teatud äh, käsitlust, ehk siis, et äh, see süsteem jääb edisest välja. ma ei saa aru, kus siin siis on äh, proportsionaalsus. me peaksime süsteemi muutma äh, et ennustatavaks ja tõhusaks ja peaks olema teatav menetlus äh, enne süsteemist väljajätmist, võiks olla sanktsioonid, enne kui riiklik äh, süsteem niimoodi välja jäetakse, sanktsioonide all mõtlen eelkõige finantssanktsioone, sellise muudatusettepanekule olen mina sisse toonud Euroopa Komisjonil peaks olema pädevus tulla välja vastavate delegeeritud õigusaktidega, mis panevad paika selle menetluse spetsiifika. mis puudutab nüüd äh, võrdset ja õiglast äh, kohtlemist, siis äh, mõtlen olukorrale, kus Eurotsooni väline riik liitub süsteemiga. algses komisjoni ettepanekus on äh, järk-järguliselt loobumise süsteem, et riik lahkub edisest ja siis on äh, pandud paika, kuidas äh, siis äh, minnakse tagasi riikliku tasandi süsteemi juurde hoiuste tagamisel. samas komisjon ei ole sätestanud, kuidas riikide edisega liitumist äh, organiseerida, kuidas äh, sätestada nende liitumist hoiuste tagamise fondiga ja selle ma pakungi välja. meil on olemas äh, lahkumissüsteem, aga mitte liikumissüsteem seni. ja nüüd, mis puudutab vastutust siis ähm, see on kolmas teema, mida me võiksime käsitleda. ma pakun välja, et Euroopa Komisjon võiks Euroopa Parlamenti informeerida sellest, kui edise liige saab erandi oma ressursside kogumiseks seni me oleme sellest süsteemist täiesti kõrvale jäetud ja mina pakun välja sellise informeerimispunkti. edasi on veel mõned tehnilised muudatusettepanekud, äh, sujuv infovahetus, äh, äh, järelevalveasutuste, hoiuste tagamise süsteemi asutuste vahel võiks olla vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb ka infovahetust Euroopa Keskpangaga ja tihedat infovahetust ähm, riiklike asutuste, Euroopa Liidu asutuste vahel. ja veel üks tehniline muudatusettepanek puudutab seda, et äh, mitte ainult Euroopa Komisjonil, vaid ka Euroopa Keskpangal oleks äh, pädevus äh, nõuda nõukogult äh, erakorralise koosoleku kokkukutsumist. nii palju minu poolt sissejuhatuseks sellel teemal. tahaksin teile teada anda, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes detsember kaheksateist null null ja soovime hääletada kolmekümnendal jaanuaril, siis peaks meie menetlus olema kooskõlas ka EKONi ajakavaga, nii et äh, minu poolt äh, sellel teemal kõik. nüüd äh, oleme silmitsi siin väljakutsega. Mercedes ainult soovib sõna ja mitte keegi teine, jah. nüüd äh, suursaadik Jurtšik on juba siin koos meiega, tal on äh, hea meel äh, meiega mõtteid vahetada, aga ta saab seda teha ainult äh, enne kella kümmet, ma näen siin ka juba mõningaid riiklike parlamentide esindajaid, ka neile tere tulemast. niisiis ma alustan ametlikult äh, koosolekut äh, hiljem. ma ei taha teie aega raisata, härra suursaadik. kõik äh, kantakse veebis üle, nii et jah. kolleegid, palun võtke istet ja suursaadik, teil on sõna. Thank you, madam, madam chair and tänan, esinaine. kõigepealt äh, vabandust nende muudatuste pärast minu ajakavas, me oleme silmitsi oma eesistumisaja lõpuga. asjad äh, kuhtuvad, ma pean minema peale kella kümmet äh, libe komisjoni äh, triloogile. suur tänu, et ma saan siin komisjonis sõna võtta Slovakkia eesistuja nimel, kus on esindatud äh, siis äh, AFCO komisjoni liikmed ja riiklikud äh, parlamendid. ma tahaksin öelda, et meie eesistuja väga hindab koostööd teiega esinaisena ja teie komisjoni liikmetega. meie koostöö on olnud väga hea ja viljakas. meil on olnud äh, kohtumised äh, meie ministriga, Rakotšukiga septembris ja härra Šeflin juhtis ka delegatsiooni reisi Bratislavasse sügisel. paar sõna meie eesistumise kohta üldiselt. eesistumine ei ole veel läbi, paar nädalat tihedat tööaega on veel ees. me üritame anda enda poolt kõik, et oma prioriteete äh, täita. meie eesistumisaja tippsündmuseks oli tippkohtumine Bratislavas äh, septembri keskel. põhiliseks eesmärgiks oli saada Euroopa Liit äh, uuesti tagasi rööbastele nii-öelda pärast äh, Brexiti referendumit ja kui lugeda Bratislava referendumit, siis me keskendume teemadele, mis on kodanike jaoks olulised, kus on võimalik saavutada käegakatsutavaid tulemusi nii et meie eesistumise aega ongi domineerinud see Bratislava agenda, positiivsete muudatuste saavutamine ja kui nüüd tuua mõningaid äh, konkreetseid näiteid, siis me oleme keskendunud äh, muudatuste rakendamisele, mis puudutavad Euroopa piiri ja valvet ja rannavalvet me võime nüüd öelda aasta lõpuks, et äh, muutused ei eksisteeri mitte ainult paberil, vaid ka reaalelus. me oleme liikunud äh, edasi tugevalt äh, ka keskkonnapoliitika alal äh, Pariisi kokkuleppe rakendamine edeneb äh, eriti pärast kohtumist äh, Marrakechis. mis puudutab Zetat, siis me oleme viinud lõpule allkirjastamise, nüüd on see teema parlamendis käsitlemisel. eile me saavutasime nõukogus kokkuleppe geoblokeeringu äh, küsimuses, nii et need on kõik sellised äh, väikesed ähm, pusletükid, mis panevad kokku äh, terviku ja kui rääkida proua Georgievast näiteks, siis äh, me oleme ka seal tema valdkonnas saavutanud kokkuleppeid, mis puudutab finantsküsimusi ja mitmeaastast finantsraamistikku. AFCO valdkondades on äh, mitmeid tulemusi ette näidata. oleme edasi liikunud nõukogus Euroopa valimisseaduse äh, valdkonnas, räägin sellest hiljem äh, täpsemalt. me oleme käsitlenud Euroopa Parlamendi uurimisõiguse teemat ja valmistame ette institutsioonide vahelist kokkulepet läbipaistvusregistri teemal. Nendel teemadel on meil olnud ka mitmed kasulikud kokkusaamised ja kui nüüd tulla konkreetsete küsimuste juurde tagasi, siis Euroopa Liidu valimisseadusest nõukogu poolt me oleme parlamendiga nõus selles osas, et me peaksime Euroopa Parlamendi valimiste huvit-, kasutatavust ja osalusmäära äh, tõstma. Äh, see on väga suureks väljakutseks, nagu me kõik teame. konkreetsemalt äh, nüüd ettepanekust. me üritasime nõukogus olukorda kaardistada, vaatasime üle parlamendi poolsed ettepanekud me suhtume avatult mitmetesse Euroopa Parlamendi ettepanekutesse aga liikmesriikide seas on muidugi raske ükshäälsust äh, saavutada. on mõned äh, elemendid, äh, mis viiksid meid edasi. ja parandaksid Euroopa Parlamendi valimiste süsteemi. meie roll eesistujana näeb ette, et me edendaksime arutelusid äh, nõukogus ja üritaksime leida konsensust. töörühmade tasemel on olnud äh, tõusvad arutelud, homme me räägime sellest teemast ka Koreperis suursaadikute tasemel ja ma loodan, et äh, pärast seda saan anda teile teada, millised äh, võimalikud elemendid äh, saavad olema tulevases kokkuleppes, ma tean, et äh, aega on vähe ja me oleme sellele teemale eesistujana väga palju tähelepanu pööranud ja loodetavasti saame ka näha järgmise aasta alguseid, äh, alguses positiivseid arenguid. ma tahaksin öelda, et eesmärgiks on loomulikult äh, tagada, et äh, valimistel osalemise määr oleks äh, kõrgem, aga tegemist on eelkõige siseriikliku äh, protsessiga, see on siseriiklik poliitiline protsess, millega kaasnevad administratiivsed ja õigusloomelised aspektid, aga Euroopa Liidu tasandilt on valimisosaluse äh, tõstmise võimalused piiratud. nüüd, mis puudutab Euroopa Parlamendi uurimisõigust, siis me leppisime kokku parlamendi komisjoniga, kuidas sel teemal edasi liikuda. meil oli kokkusaamine, kus me otsustasime, et äh, tuleb paika panna Euroopa Parlamendi ettepaneku konkreetne sõnastus ja teksti väljatöötamine Euroopa Parlamendi äh, teha, rääkisime kolme institutsiooni õigustalituste vahelisest koostööst, et äh, panna paika kõik äh, juriidilised aspektid on väga oluline, et me mõistaksime asju ühtemoodi ja edendaksime kontakte õigustalituste vahel. niisiis. siinkohal ma arvan, et see õigustalituste vaheline kokkusaamine tuleks korraldada niivõrd kiiresti kui võimalik ja mis puudutab äh, Euroopa Liidu institutsionaalseid arenguid tulevikus, räägin siin äh, proua Presso raportist ja härra Verhofstadti raportist, siis äh, kinnitan, et äh, meie eesistujana ootame nende raportite käsitlemist äh, AFCOs ja Euroopa täiskogul, et siis edasi liikuda järgmise aasta esimeses pooles. nii et veel kord äh, suur tänu, et kutsusite mu siia komisjoni, rääkisin meie tegevusplaanidest, tehtust ja ka mõningatest detailidest. suur tänu, härra suursaadik. tervitan äh, siinkohal kolleege, kes äh, just saabusid ja annan teile teada, et me pidime kuulama Slovakkia suursaadiku ära enne oma koosolekut, kuna ta peab minema kolmepoolsetele läbirääkimistele õige pea see oli ainukene võimalus, kuidas organiseerida kohtumine eesistuja esindajaga, nii et suur tänu teile, härra suursaadik. me väga loodame, et teil õnnestub kõik need asjad lõpule viia, mida te mainisite. ma tean, et äh, mitmed äh, teemad jätkuvad veel peale teie eesistumist, aga me saavutasime olulisi edusamme valimisseaduse uurimisõiguse alal. suur tänu, et te meiega neid väga keerulisi teemasid edasi viisite ja palju edu teile eesistumise viimaseks kuuks um,! niisiis, kolleegid um, mulle tundub, et me võime ametlikult alustada nüüd äh, oma koosolekut. ütlen head aega suursaadikule ja tervitan äh, siinkohal Euroopa Komisjoni asepresidenti Kristalina Georgievat, proua volinik, suur tänu tulemast. annan teile teada, et äh, Slovakkia Slovakkia parlamendi alamkojas hääletatakse täna järgmise aasta eelarvet, nii et äh, härra Robert äh, Matei, kes pidi olema koos minuga selle koosoleku juhataja, ei saa kahjuks äh, tõmm-, tulla Portugalis oli sarnane olukord, ka seal hääletatakse parlamendis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet ja Portugali kolleegid samuti vabandavad, et nad ei saa siin täna koos meiega olla. soovin teile meenutada paari sõnaga seda, miks me siin oleme. Euroopa Parlamendis me kasutame ära kõik äh, loodud ja loodavad platvormid, mille kaudu on võimalik edendada dialoogi riiklike parlamentidega ja AFCO komisjonis äh, me samuti hea meelega korraldame kokkusaamisega teemadel, mis on AFCO jaoks praegu päevakajalised. me usume, et äh, kui meil on äh, koostöövõrgustik äh, riiklike parlamentidega, siis sellest saavad kasu Euroopa kodanikud, me äh, suudame paremini poliitikaid kujundada ja samuti me saame mõjutada nende poliitikate rakendamist riiklikul tasandil. nii et ma loodan, et tänane koosolek saab olema aluseks äh, meie koostöö tugevdamisele ja ühtlasi ütlen juba ette ära, et järgmise aasta esimesel poolel arvatavasti pöördume teie poole, kuna kolleeg Paolo Angel töötab välja koostööraportit mis on pühendatud lepingu sätete rakendamisele, keskendudes riiklike parlamentide rollile. nii et me loodame, et kas tema külastab teid kõiki või siis me kutsume teid jällegi külla parlamentide vahelisele kokkusaamisele järgmise aasta esimeses pooles, nii et küsime ka teie käest kuidas te tahate osaleda nende teemade käsitlemisel. tänane koosolek, äh, nagu te teate, on struktureeritud järgnevalt. hommikupoole me käsitleme kahte raportit, mida mainis juba ka suursaadik äh, Javortšik. siin äh, oli juttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelisest koostööst äh, teemadel Euroopa Parlamendi uurimisõigus ja teine teema on Euroopa valimisseaduse ülevaatamine, mis kehtib aastast äh, tuhat üheksasada seitsekümmend kuus. kolmas äh, teema on seotud äh, riigiülaste teemadega ja samuti esimesed nii uurimisõiguse kui valimisseaduse näol on tegemist äh, riigiüleste teemadega ja arvestades seda, kuivõrd palju juhitakse viimasel ajal tähelepanu demokraatlikule defitsiidile, siis kindlasti peaks valimised olema avatumad ja suurema osalusprotsendiga. pärastlõunal räägime Euroopa Liidu tulevikust, räägime põhiseaduslikest ja institutsionaalsetest aspektidest ja teemadest, mida on võimalik käsitleda olemasolevas õiguslikus raamistikus käsitleme Mercedes Presso Elmar Broki raportit, äh, kuidas on võimalik Euroopa, Euroopat edasi viia olemasolevate lepingute raames ja samuti käsitleme Kiefer Hofstadi raportit, mis vaatab kaugemale olemasolevatest äh, lepingutest ja räägib institutsionaalsetest ja konstitutsionaalsetest reformidest, mida meil oleks äh, vaja äh, teha, et Euroopa Liit saaks teha rohkem kodanike jaoks. Need äh, raportid on osa protsessist, kus pannakse paika Euroopa Parlamendi arvamus tuleviku arengute kohta. see kõik sõltub sellest, mis toimub nõukogus, suursaadik mainis Bratislava teekaarti ja samuti äh, peame me siin mõtlema märtsis äh, toimuvat äh, Rooma lepingute aastapäeva sündmusi, mis siis Roomas aset leiavad. lisaks sellele me ootame Euroopa Parlamendis kannatamatult äh, komisjonipoolset äh, edasiminekut äh, valge raamatuga. edasi sooviksin teile teada anda, kuidas me need äh, arutelud äh, korraldame. iga arutlusetapi äh, kohta on teil võimalik täita kõneaja taotlemise vorm, nii et äh, kui teema on sisse juhatatud, siis palun täitke need formularid ära ja siis keegi tuleb, korjab need teie käest kokku, siis me näeme, kui palju on äh, kõnesoovijaid ja kui palju kõneaega me saame teile anda. ma usun, et te olete juba sellise töövormiga tuttavad, me teeme seda ju ka COSAC-is ja muudel sarnastel kokkusaamistel, nii palju minu poolt sissejuhatuseks. nüüd äh, tervitan äh, siinkohal volinikku ja samuti mainin, et äh, te kõik olete tulnud, äh, teretulnud ühisele lõunasöögile null korrusel parlamendisaakmete restoranis ka proua volinik ja ka härra suursaadik, kui tal sel ajal muid kohustusi ei ole ja käesolevaga annan sõna proua Kristalina Georgievale, palun yeah,. suur tänu, proua esimees. aitäh selle võimaluse eest täna teie komisjoni töös osaleda. olen siin selleks, et asendada meie komisjoni esimest asepresidenti Franz Timmermansi, kes oleks kogu hingest soovinud siin olla minu asemel, aga täna peab ta juhtima usuliidrite iga-aastast dialoogi ning seetõttu palus ta mind asendada siin äh, väga olulise, olulisel arutelul. austatud parlamendiliikmed, minu sõnavõtus pole midagi uut, kui teen algatuseks lihtsa avalduse. maailm muutub ja muutub kiiresti. paljud nendest muudatust, muutustest on positiivsed muutused ning muudavad maailma paremaks maailm on nüüd rikkam. kaheksakümmend triljonit dollarit SKP-d igal aastal on meie praegune saavutus. sellest majandusarengust on maailmas paljud kasu saanud. meenutagem seda, et üks miljard inimest on viimase aastakümne jooksul äärmuslikust vaesusest pääsenud tehnoloogia muudab meie eluviise, muudab meie tööd äh, ja teeb seda praktiliselt iga päev. minu äh, lapselaps on aidanud mul aru saada, kui suured muutused on toimunud minu eluaja jooksul hea vanavanemana rääkisin ma talle, kuidas äh, olid asjad siis, kui mina olin tema vanune ta oli siis viieaastane ja ma rääkisin talle, et televiisorit ei olnud tol ajal, ei olnud arvuteid. ja ta vastab, vaatas mulle silma ja küsis, nii et teil olid siis ainult iPadid? nii et äh, loomulikult, äh, kui me vaatame, kuidas õpivad äh, üliõpilased täna ja kuidas õppisime meie omal ajal, milline on arstiabi, milliseid teenuseid pakutakse tänases maailmas, siis peame tõdema, et muutused on olnud põhjapanevad aga muutused ei ole ainult alati head. loomulikult me oleme paremini ühendunud ja kaubad liiguvad üle mandri ühest otsast teise, aga ka äh, halvad mõtted ja halvad ideoloogilised ideed liiguvad täpselt sama tehnoloogiat kasutades, mida jumaldab minu lapselaps me oleme näinud, äh, kuidas inimeste liikumine mõjutab meid ümbritsevat maailma ja selline liikumine suureneb veelgi kui me ei taha asju liigselt lihtsustada, siis võime öelda, et tänane maailm on äh, hapram kui varem ja seda ähvardavad äh, võib-olla rohkem äh, konfliktid, ohud ka meie naabruspiirkonnas. ning võib-olla ükskõik kus mujal maailmas see ebastabiilsus mõjutab meid. kliimamuutus ei ole enam lihtsalt tulevikuhirm, tunneme kliimamuutust omal nahal juba täna ja meie süsteemid on finantsraskustes. mõelge, äh, mis juhtus Shanghai börsiga ja järgmisel hommikul juba tundsime selle börsi äh, raputuste mõju siin Euroopas. viimase seitsme aasta areng Euroopas tähendab seda, et oleme lihtsalt ühest kriisilt teiseni longanud, kõigepealt majandus- ja finantskriis, euroala kriis, siis Kreeka kriis, siis pagulaste kriis ja nüüd poliitiline, poliitilised raputused Ühendkuningriigi rahvahääletus üks nende seast. ja kõik see Äh, toob kaasa selle, et inimesed tunnevad muret, tunnevad müret siin Euroopas, tunnevad muret siin no, Ameerika Ühendriikides ja sellest hirmust on saanud hea kasvulava sellistele poliitilistele tendentsidele, mida tuleb tõsiselt võtta. populism lakkab igal pool me näeme seda oma silmaga. ja meie, paljude meie jaoks Euroopas oleme jõudnud sellesse punkti, kus paljud arvavad, et kõik head päevad on läbi ning meid ootab ees ebakindluse aeg. ja selle tulemusena loomulikult, nii kahju kui see ka poleks, unustame me sageli ära, kui hea see Euroopa Liit tegelikult on me kipume seda unustama. me kipume unustama seda, et meid on viissada miljonit. vaatame, mis äh, juhtub äh, tulevikus nende saartega teisel pool meie kandrit. ja me oleme suurim siseturg, me oleme suurim äh, vaba liikumise ala ja me kipume unustama seda, et oleme siiski endiselt maailma suurim majandusruum ja äärmiselt konkurentsivõimeline majandusruum Neid asju on kerge unustada, kui me tunneme hirmu nende raputuste pärast. me peame endalt küsima, milliseid valikuid me langetame. loomulikult, kui maailm meie ümber muutub, siis Euroopa peab samuti muutuma ja Euroopa Liit peab muutuma. millise suuna me valime? millise suuna valime oma lastele? mina loodan, et tuleme selle ebakindluse ajaga toime ning muudame selle hoopis julguse ajastuks. et suudame näidata, et me julgeme vaadata probleemidele silma, langetada otsuseid, mis äh, muudavad Euroopa tugevamaks, paremaks. mis on kõige suuremad valikud, mille vahel tuleb meil valida? kõige suurem valik võib-olla on see, et Euroopa Liit peab olema kiiremini reageeriva selliste kriisitingimuste puhul. selline kiire reaktsioonivõime tähendab seda, et me peame langetama otsuseid kiiremini, peame suutma suunda muutma, kui see on vajalik, ning peame suutma tagada neid ressursse, mis aitavad meil muutusi ellu viia. mina olen eelarvevolinik ja mul on üks väga oluline sõnum liikmesriikide parlamentidele. Euroopa Parlament on teinud ära, teinud kõige suurema teene Euroopa Liidule, kui rääkisime praegusest mitmeaastasest finantsraamistikust. sellepärast, et Euroopa Parlament jäi enda juurde kindlaks ning nõudis eelarve paindlikkust. sellega loodi manööverdamisruumi, mida oli hädasti vaja see võimaldab meil eelarvet kujundada vastavalt vajadustele ja tänu sellele on meil võimalik olnud kolmekordistada rändega seotud vahendeid, nüüd on meie näitajad kuusteist miljardit ja alustasime alla viiest miljardist, kui me kriisiga võitlemisega pihta hakkasime. selle tulemusena oleme saanud pakkuda oma töötajatele hädavajalikke teenuseid, oleme saanud keskenduda ainult kahele prioriteedile, mitte sajale, mitte kahekümnele, oleme saanud keskenduda investeeringutele, töökohtade ning loomisesse ning majanduskasvu edendamise ning rändepoliitikasse kui ma räägin siin liikuvusest, siis ma tean, et loomulikult meie praegune olukord ei ole piisav ning äh, mis puudutab eelarve arengut, siis loodan, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul on äh, vahendid äh, veelgi paremaks puhvertsooniks erinevate šokkide vastu. täna te kuulete väga healt sõbralt Maarja Montilt, mida tema arvab asjadest. Maarja Monti juhib oma vahendite töörühma ning ta räägib teile sellest, et me peame oma eelarvet ka kaasajastama ka raha kogumise küsimuses ning selles osas, kuidas me neid vahendeid kulutame. kui me räägime teisest eeltingimusest, mis on edukal liidul, siis loomulikult meie edukas liit äh, lähtub meie eh, juhtmõttes eh, suured teod suurte asjade puhul, väiksed teod väikeste asjade puhul ja äh, seda tulebki ellu viia, me peame kuulama, äh, mida kodanikud ütlevad, peame vaatama, mida tuleks teha Euroopa tasandil, mida tuleks teha äh, kohapealsel tasandil, liikmesriikide tasandil, kuidas me oma prioriteedid paika saame ning äh, kogu selles protsessis peaks olema juhtivaks demokraatlik otsustusprotsess, mis samas peaks olema vähem bürokraatlik, vähem koormav kui tänane süsteem. kolmandaks, me peame suutma end ümber kujundada ma olen veendunud, et te räägite sellest täna pärastlõunal, kui tutvute nende raportitega, mis teile on esitatud. meie panus Euroopa ümberkujundamisse komisjoni poolt saabub märtsikuus ja seda valge raamatu kujul, mis käsitleb Euroopa Liidu tulevikku. ja mitte ainult, see käsitleb ka oma äh, majandus- ja rahaliidu tulevikku osalt see muidugi kattub, aga, aga äh, kui me räägime nendest erinevatest liitudest, siis neil on mõlemal omad eriküljed, mida tuleb eraldi käsitleda. eelmise aasta jooksul keskendusime me üsna intensiivselt sellele, et demonstreerida, et me suudame langetada kiireid otsuseid, suudame need ellu viia tempokalt vastavalt inimeste vajadustele. alla poole aasta kulus meil selleks, et jalule saada uus piiri- ja rannikuvalveamet, nüüd see toimib. ma olen seitse aastat Euroopa Liidus tööd teinud ja kunagi pole meie saavutused olnud nii kiired. kuidas meil see õnnestus? parlament, nõukogu äh, ja komisjon mobiliseerisid oma väed, sellepärast et äh, iseenesestmõistetav on see, et äh, kui me ei kaitse oma välispiire, siis sise taas suletud sisepiirid jäävadki tulevikus ka suletuks nii et äh, me peame nüüd mõtlema selle peale, kuidas me saame ka teistes valdkondades niisama kiiresti äh, otsuseid äh, langetada ning ellu viia, kuidas nendest kogemustest õppida ja hakata niiviisi toimima igapäevaselt. miks peab seda tegema ainult erakorralistes tingimustes, miks mitte korraldada asju nii, et see oleks reegel, mitte erand? ma eeldan, et te räägite siin üsna põhjalikult sellest, kuidas meie kodanikele rohkem hääleõigust anda viimaste aastate jooksul oleme kõik ja minagi näinud paraku seda, et väga palju üritatakse üksteisele näpuga näidata. liikmesriigid näitavad näpuga Brüsseli poole ning süüdistavad Brüsselit kõiges ja mõnikord tuleb möönda ka Brüssel, näitab näpuga liikmesriikide peale ja esitab süüdistusi. selline lähenemisviis peab lõppema. me ei tohi omavahel nägeleda. kui meid ümbritseb torm ja kui me peame seilama tormisel merel, siis me ei saa endale lubada seda, et, äh, et me ütleme teistele, et näete, sinu paadi ots on see, mis põhja vajub. me kõik oleme ju samas paadis eelarvekomisjon, eelarvevolinikuna äh, lõpetuseks ka lihtne sõnum, jah, meil on vaja eelarvet, meil on vaja vahendeid äh, selleks, et äh, meie väljakutsetega toime tulla. aga ühtsust on meil vaja veel enam. liikmesriikide ühtsust, institutsioonide ühtsust, Euroopa rahva ühtsust. ainult nii tuleme me toime meie väljakutsetega. ainult nii suudame me seda hirmu, mida kõik valulised, paljud meist valulised enda nahal tunnevad, äh, kuidagi talitseda suur tänu, lugupeetud volinik, tavaliselt äh, me ei äh, aplodeeri oma kõnelejatele, nii et äh, see annab tunnistust sellest, kuidas teie tänavõttu hinnati. eelarve on alati väga raske teema ja väga oluline teema tänases maailmas. mainisite valget raamatut, mille kallal komisjon tööd teeb ning see on väga oluline meie kõigi jaoks, me kõik tahame näha, kuidas me saame valge raamatuga hiljem teekaardiks kujundada ning kuidas Bratislava teekaart, Bratislava tegevuskava siis seostub ühte ülejäänud tegevuskavadega ning aitab meid tulevikus ja aitab erinevaid teisi valdkondi seostada. Te olete teretulnud siia jääma, ma ei tea, kas te peate lahkuma, te, see on teie otsustada nii et äh, nüüd, kallid kolleegid, läheksin meie esimese päevakorrapunkti juurde, mis on uurimisõiguse teema ning äh, annan kohe sõna Ramon Jauregile, aga sel ajal, kui tema kõneleb, kas võiksite, nii nagu kokku leppisime, anda meile märki, märku, kes veel sõna soovib, et mul oleks mingisugune ettekujutus sellest, kui palju on sõnasoovijaid ja kui palju aega võib anda sõnasoovijatele oma seisukohtade väljendamiseks meie oleme selle teemaga siin äh, Euroopa Parlamendis juba eelmise ametiaja lõpust peale tegelenud äh, ning see teema on äärmiselt tähtis teema. see on üks ka kõige raskemaid äh, teemasid üldse, sellepärast et isegi aluslepingud on selle menetluse niiviisi kujundanud, et selle õiguse rakendamine on raske. ja institutsioonide arvamuste vahel on suured vahed, mõnikord nõukogu ja parlamendi seisukohad on lahk-, lahknevad ja see muudab kõik selle protsessi äh, veelgi äh, raskemaks. ma ütlen omalt poolt selle avalduse ära, lootuses, et Ramon enam sellest rääkima ei hakka, loodan, et tema ettekanne on konstruktiivne ja äh, viimasel viimastel aastatel on raske olnud edu saavutada nende raskuste tõttu ja seetõttu Slovakkia eesistuja äh, vahendusroll on äh, väga tähtis, aga meil on veel jäänud palju ära teha. nii et ma palun teil suhtuda mõistvalt, on teatavaid äh, protsesse, teatavaid menetlusi Euroopas, kus, mille puhul ilma Euroopa tasandi sekkumiseta, riigiülese sekkumiseta jäävad lahendamata Äh, näiteks äh, maksu äh, erikomisjon, taksekomisjon, Panama dokumentide uurimiskomisjon ja nii edasi näitasid seda. Need on teemad, mis on väga olulised meie kodanike jaoks ning need aitavad ka kujundada kodanike arvamust ning meie suudame äh, neid kodanik, kodanikele vastu tulla nendes küsimustes ja seda olulisem on meil see uurimisõigus. Teie, te tegutsete samuti liikmesriikide tasandil, mõtlete samas suunas, töötate samas suunas, kui ma ei eksi, ja seetõttu otsustasimegi täna selle teema tõstatada meie ühiste arutelude käigus. nii palju siis minu poolt ja nüüd annan sõna Ramon Jauregile, kes on meie raportöör sellel tähtsal teemal. suur tänu, äh, lugupeetud esimees. tere hommikust, lugupeetud volinik ja tere tulemast kõigile külalistele. aitäh liikmesriikide parlamentide esindajatele, kes on täna siia meie sekka tulnud. me oleme täna siin selleks, et rääkida äh, sinuga, teiega sellest õigusest, mis on Euroopa Parlamendile antud Euroopa Parlamendil on õigus reguleerida äh, ja korraldada uurimiskomisjoni tööd. uurimise õigus on Euroopa Parlamendi jaoks tähtis õigus väga oluline on, et Euroopa Parlamendil oleks äh, mitmeid õigusi, et Euroopa Parlament äh, saaks äh, läbi viia uurimist, kui kuskil on rikutud õigusi või on rakendatud mingit õigusakti avalike asu-, võimuesindajate poolt valesti. seetõttu anti Euroopa Parlamendile see uurimisõigus ja see uurimisõigus on üks teema, üks vähestest teemadest, kus Euroopa Parlamendil on ka õigusaktide algatamise õigus. see on üks vähestest valdkondadest, kus Euroopa Liit Euroopa Parlament saab teha ettepaneku õigusakti vastuvõtmiseks vastas ja tavaliselt me peame ootama ära komisjoni algatusettepaneku. uurimisõigust rakendades Äh, aga põrkusime poliitilise probleemiga vastakuti. kahtekümne kaheksat liikmesriiki ühendav nõukogu ei ole päris päri äh, nende pädevustega, mida uurimiskomisjon äh, soovib kasutada. uurimiskomisjonide moodustamine eeldab ju teatavaid pädevusi. aga institutsioonide vahel on pisut hõõrumisi ja liikmesriikide vahel on hõõrumisi sest et äh, siin tulevad mängu liikmesriikide oma pädevused. hoolimata sellest, et meil on olnud positiivne äh, ja rikastav dialoog nõukoguga, on äh, nõukogu meie õigusloomelise pädevuse Euroopa Parlamendis küsimärgi alla seadnud. parlament nagu oleks iseendale selle õiguse andnud uurimistegevust teostada. meie tahame Euroopa Liidus kuulata, mis teil on öelda. kui nõukogu peab läbirääkimisi parlamendiga, siis nõukogu ütleb, et liikmesriigid ei taha, ei taha sellist uurimisõigust Euroopa Parlamendile. ja, ja liikmesriigid ei taha, et parlamendil oleks õigus uurimisi läbi viia me räägime tavaliselt Euroopa institutsioonidest äh, ühisnimetajana, aga tegelikult äh, võib olla, et Euroopa õigusaktid ei toimi liikmesriikides või äh, ühes liikmesriigis või mitmes liikmesriigis. see võib toimuda Euroopa tasandil vastu võetud õigusakte üle võttes või siis, kui, või lihtsalt siis, kui liikmesriigid ei, ei toimi nii hästi kui võiks, siis võib Euroopa Parlament sekkuda ning juhtida tähelepanu mõningatele ebakõladele ning püüda aidata neid parandada. Euroopa Parlamendil on õigus äh, moodustada uurimiskomisjon ja selle uurimiskomisjonil on õigus kutsuda liikmesriikide esindajad Euroopa Parlamendi uurimiskomisjoni Äh, et käsitleda mõningaid äh, teemasid, mis on seotud uurimiskomisjoni moodustamisega. vastava määruse artikkel kaksteist sätestab, et kui tegemist on Euroopa Liidu õiguse rikkumisega või äh, haldusrikkumistega, haldustava rikkumistega liikmesriikides, siis võib Euroopa Parlament paluda liikmesriikide parlamentidel uurimiskomisjoniga tööd teha. ja ka komisjon võib äh, sellise taotluse esitada. Euroopa Parlament võib moodustada ka liikmesriikide parla-, koostada liikmesriikide parlamentidega koos parlamentidevahelise koostööleppe ja äh, siit tekib küsimus, kas on mõistlik see Euroopas arvata, et liikmesriikide parlamendid peavad tegema koostööd Euroopa Parlamendiga, kui tegemist on liikmesriikide ähm, haldusomavoliga või mit-, mittetõhusa Euroopa Liidu õiguse rakendamisega artikkel äh, kolmteist sätestab Euroopa Parlamendi õigust koha peal sekkuda. siin me räägime sellest, äh, kuidas äh, Euroopa Parlamendi uurimiskomisjon võib liikmesriigi kõnealuses liikmesriigis koha peal tegutseda ja räägime sellest, kas selline uurimiskomisjon võib läbi viia näiteks kontrolli inspektsiooni, see on artikkel kolmteist, kas te arvate, et see on realistlik, mis teie sellest arvate? siis artikkel neliteist. artikkel neliteist käsitleb samuti tähtsat teemat. uurimiskomisjon võib tõstatada, esitada kaebuse liikmesriigi või liikmesriikide vastu. sageli viiakse uurimust läbi mitme liikmesriigi suhtes tegelikult me ei kurda siin liikmesriikide kui selliste üle, aga me lihtsalt tahaksime analüüsida äh, õigusakti rakendamist. siin võib tekkida jällegi vastuolu liikmesriikide äh, riikliku õigusega ning võib tekkida äh, teabe edastamisel teatavaid konflikte, mõnikord liikmesriigid peavad seda infot konfidentsiaalseks, mida tuleks edastada. nii et selles kontekstis võib-olla oleks asjakohane rääkida ka tunnistajatest vastavalt meie äh, algsätetele võib Euroopa Parlamendi uurimiskomisjon pöörduda ükskõik millise Euroopa kodanike poole ning kutsuda neid avaldust tegema. me võime kutsuda ükskõik kelle Euroopas siia meie uurimiskomisjoni ning äh, paluda neil esitada tõendeid, seda lähtuvalt määruse artiklist viisteist. artikkel viisteist ütleb põhimõtteliselt seda, et inimene, kelle Euroopa Parlament on välja kutsunud äh, uurimiskomisjoni tegevusele kaasaaitamiseks, peab esitama oma tunnistuse. seda ükskõik millise teemaga on tegemist äh, ja ükskõik millise teema kallal Euroopa Parlament oma uurimist läbi viib. Euroopa Parlament võib ka liikmesriigile edast-, delegeerida volituse äh, Äh, see inimene tunnistusi andmeid andma kutsuda. Äh, see oleks siis liikmesriik, kus see inimene paikneb ja seda lähtuvalt äh, kohalduvast õigusest. see isik peab siis Euroopa Parlamendi ette ilmuma ning ka liikmesriik võib kutsuda selle inimese Euroopa Parlamendi uurimiskomisjoni ette samamoodi võib rääkida ka sellest, et äh, uurimiskomisjonil on õigus kutsuda kokku äh, liikmesriigi valitsuse esindajaid, töötajate esindajad ning äh, uurimiskomisjon kutsub need inimesed välja, et nad saaksid oma tunnistust esitada. taaskord tuleb ühendust võtta liikmesriikide parlamentidega, et äh, see inimene välja kutsuda. kõige selle tulemusena äh, võib tekkida teatav konflikt. uurimiskomisjon peab ähm, parla-, äh, valitsuse esindajate suhtes teataval määral survet avaldama, aga see, seda on väga raske teha kui meil ei ole sanktsiooniõigust. vastasel korral tekkida olukorda, et äh, inimesed äh, ei, äh, ei tulegi kohale, sest nad ei võta lihtsalt uurimiskomisjoni tõsiselt. uurimiskomisjon, uurimiskomisjonil ei ole mingisuguseid sanktsioonivõimalusi, kui ei ilmuta kohale ja selle tulemusena Euroopa Parlament peab lähtuma liikmesriikide õigusest ning pöörduma äh, Äh, liikmesriikide parlamentide poole äh, ning äh, paluda liikmesriikide parlamentidel rakendada liikmesriikide õigusest tulenevaid sanktsioone, kui ei tehta koostööd meie uurimiskomisjoniga, sellepärast et meie ise ei saa seda teha. ja kui liikmesriigi parlamendid äh, ei saaks meie poolt, saa meie poolt sanktsioone rakendada, siis meil ei ole mingisugust mõjuvõimu. nii et äh, igal juhul me peame tegema koostööd liikmesriikidega ning äh, ükskõik, millised võimalused liikmesriikidel on sanktsioonide rakendamiseks, peame kandma omalt poolt hoolt selle eest, et Euroopa Parlament on valmis tegema koostööd meie eesmärgiks ei olnud mingisugust Euroopa sanktsioonide süsteemi luua, see kuulub liikmesriikide pädevusse, kuid äh, seda tuleb, äh, neid sanktsioone tuleb siis rakendada koostöös Euroopa Parlamendiga, kui uurimiskomisjon palub koostööd liikmesriikidelt, äh, ühelt liikmesriigilt, mitmelt liikmesriigilt, siis tuleks neid põhimõtteid ka rakendada ja mitte ainult sanktsioonide puhul, vaid ka koostöö osas üldisemalt. üldiselt ähm, võib öelda, et meil on tõesti vaja teie arvamust. sageli jääb meile mulje komisjoni ja äh, tegevusest ja komisjoni avaldustest, et äh, esitatakse suuri vastuväiteid Euroopa äh, Parlamendi poolsete õigusaktidele komisjon võib-olla on isegi soodsamal või leebemal sees positsioonil, aga ka nõukogu on eriti sellele vastu. loomulikult meie ei saa vastu võtta mitte ühtegi õigusakti Euroopa tasandil, ilma et nõukogu oleks sellele oma heakskiidu andnud. meil on, on vaja kõigepealt loomulikult komisjoni ja nõukogu heakskiitu, enne ei saa Euroopa Parlament midagi teha kuid paistab, et nõukogu ütleb, et äh, Euroopa Parlamendi volitused äh, antud valdkonnas on juba liikmesliit. nagu äh, äh, esimees ütles, on meil juba uurimiskomisjone, Volkswageni uurkomi-, uurimiskomisjon, Panama dokumentide uurimiskomisjon äh,, ja see on, tegemist on nagu korrapärase tegevusega ja loomulikult äh, seda tehakse parlamendi tasandil, liikmesriikide tasandil, ka Euroopa tasandil ja teatavaid lahkhelisid võib äh, tekkida. Äh, nii, ja nüüd ootan ma põnevusega teie arvamusi. suur tänu, annan teile teada, et volinik äh, Georgiama on lahkunud, kuid Euroopa Komisjoni ähm, direktor, kes vastutab institutsioonide vaheliste suhete eest, äh, siis äh, suhete eest ka Euroopa liikmesriikide parlamentidega, on siin kohal ning äh, ma olen veendunud, et, et direktor kuulab kõik tähelepanelikult ära ning vastab teie pöördumistele. ainult neli sõnasoovi on siin minu ees, mis tähendab seda, et see teema võib-olla ei ole siis nii populaarne või liikmesriikide parlamendid ei tunne selle vastu huve, huvi. minu Euroopa Parlamendis viibitud aja jooksul ei ole ma kunagi olnud sellises olukorras, kus ei ole piiratud kõneaega sõnasoovijatele, aga praegu meil on aega küll ja küll, nii et äh, kõik saavad rääkida, palju soovivad, aga palun äh, katsuge siis teemast kinni pidada. kõigepealt Leedu ja härra Ažubalis saab sõna. Ažubalis Andron-, Andronius, palun, teil on sõna Uh, sorry, madam chair, I uh,. aitäh uh,, aga ma palusin sõna järgmises päevakorrapunktis, ütleb uh, härra uh, Leedust. siis saab sõna härra Kasimir Žuestovski. aitäh, uh, kallid kolleegid. Uh, see teema näitab väga selgelt äh, neid põhiseaduslikke probleeme ning institutsionaalseid dilemmasid, äh, mis on Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelistes suhetes. Äh, tahaksin korrata seda, mida ma erinevates aruteludes olen juba öelnud, aruteludes, mille käigus me oleme oma kolleegi raportit arutanud mis puudutab Euroopa Parlamendi uurimisõigusi, siis põhimõtteliselt peaks austama Euroopa institutsioonide pädevusi. Euroopa Parlamendi pädevus peaks piirduma Euroopa institutsioonidega täpselt samamoodi nagu liikmesriikide pädevuses on riiklike võimude tegevuse kontrollimine, riiklike institutsioonide tegevuse kontrollimine. loomulikult olukord ei ole alati ideaalne ja võivad olla mingid võimalused, kus äh, Euroopa tasand saab sekkuda liikmesriikide tasandisse, aga võimudel või pädevuste lahususe põhimõte on midagi, mida tuleks austada. Need pädevused Äh, on äh, äh, vägagi sarnased näiteks sellele võimude lahususele riikide tasandil ja seetõttu nõukogu suhtubki sellesse kõigesse väga skeptiliselt kui Euroopa Liidu ministrid või mõned teised ametnikud äh, hakkavad sekkuma liikmesriikide asjadesse, siis mina, see ei oleks hea, mina teen ettepaneku, et me nii-öelda ise piirame oma tegevust. Euroopa Parlament ise piirab oma tegevust, äh, kui soovib saavutada edusamme aga väga huvitav oleks kuulda ära liikmesriikide parlamentide seisukohad. härra Antits järgmisena, äh, Hispaania esindaja, palun. aitäh. kõigepealt tahaksin ma öelda, et loomulikult jagan ma neid eesmärke, mis siin raportis välja on toodud ma arvan, et liikmesriikide parlamendid teevad, peavad tegema koostööd nende uurimistega, mida Euroopa tasandil läbi viiakse. see eh, tagaks parema aruandekohustuse sellest, mida Euroopa Liit teeb, liikmesriigis ollakse sellega paremini kursis siis ja samuti toimiks Euroopa poliitika juhtimine sellisel juhul paremini. oleks, see oleks läbipaistvam. sellisel moel saaksime me hõlbustada valguse heitmist sellele, mis asjad on tõhusad, mis peaks muutuma. ja samuti saaksime niimoodi ülevaate äh, selle kohta, kas asju korralikult ellu rakendatakse. ma arvan, et kui me soovime rohkem Euroopat, rohkem äh, füüsilist Euroopa Liitu, rohkem rahaliitu, rohkem äh, jõupingutuste ühendamist, siis on hädavajalik, et me annaksime endale ka vajalikud vahendid selle kõige saavutamiseks. loomulikult tuleb väga äh, selgelt austada meie vastastikuseid pädevusi ning äh, igasugused jõupingutused sellisel teemal äh, või ka mõnel muul teemal võivad viia olukorrani, kus pädevused kokku põrkuvad või kattuvad ning seetõttu ma teeksin ettepaneku, et me üritaksime nendest probleemidest kuidagi jagu saada ja et me tõesti töötaksime koos. et liikmesriigid teeksid koostööd kas või sellistel kohtumistel, nagu see tänane kohtumine, kus kõik saavad oma seisukohti välja öelda, jah. aga üldiselt ma toetan seda seisukohta, et me selliselt tööd teeme sest nii saame ainult oma jõupingutusi ühendada ja proua Hübner ütleb, et ta ei näe äh, kedagi Euroopa Parlamendi poole pealt ega ka rahvusparlamentide poole pealt, kes äh, sooviks sõna võtta äh, tegemist on sellise menetlusega, et nõu-, me vajame nii komisjoni kui ka nõukogu seisukohta ja nõusolekut, nii et, et komisjon on ka oluline partner ja annangi nüüd komisjoni esindajale sõna Äh, loomulikult äh, ma ei taha kasu-, jätta kasutamata võimalust vahetada mõtteid äh, liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendiga ja ma arvasin, et võib-olla minupoolne sõnavõtt aitab olukorda selgitada see uurimisõigus, ma arvan, et meil on siin võimalus tõesti edasi liikuda, tegemist on määrusega, mis on esitanud Teie komisjon on tegelikult läbi viinud terve rea uurimisi, mis näitavad, et see protsess on edukas, aga on toonud välja ka selle protsessi nõrgad kohad, probleemid ühtlustamisega, dokumentidele juurdepääsuga ja samuti võib-olla on vaja eh, natukene kaasajastada eh, toimimisviise ühe või teise uurimise juures, nii et meil on praegu tõesti võimalus seda määrust kaasajastada ning loomulikult, kui määrust kaasajastatakse, siis on vaja teha tervet rida asju, kõigepealt on vaja dialoogi ja see täna toimubki, see on väga kasulik, kui Äh, te saaksite meile veel hiljem ka täiendavalt infot saata, see oleks äh, väga kasulik, nii me saaksime selge ülevaate sellest, kuidas Euroopa Liidu ja liikmesriikide äh, ametiasutused saaksid teha koostööd selleks, et paremini neid uurimisi läbi viia. aga veel üks element, me arutasime seda eile õhtul eesistujamaaga Ehm, meil on olnud kaks väga olulist uurimiskomisjoni, tähendab kaks komisjoni, mis praegu aktiivselt tegutsevad ja üheks peaks avaldama oma raporti juba äh, peatselt ja Panama paberite komisjon kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja seetõttu on ka selles mõttes väga kasulik olukorda hinnata kui tehakse määruse ettepanek, siis oleks väga hea ka selle kohta arvamust saada, seda oleks komisjonil väga vaja. aga meie poole pealt on selge, et me tõesti tervitame seda läbivaatamist, mis tugineb nendele elementidele, mida ma just mainisin. mõne sõnaga aga ka, ka liikmesriikide parlamentidest ja koostööst, mis meil alguse on saanud iseäranis pärast äh, sõnavõttu olukorrast Euroopa Liidus. me oleme jõudnud peaaegu kõikidesse äh, liikmesriikide parlamentidesse. meil on õnnestunud äh, selle sõnavõtu sõnum edastada, aga üks oluline asi. nimelt siin komisjonis me oleme välja tulnud ligemale, ette võtnud ligemale viissada Äh, ametlikku külaskäiku liikmesriikide parlamentidesse. ja ma olen seda teinud äh, mitte ainult sellepärast, et see on minu ülesanne, vaid seetõttu, et komisjon äh, tõesti peab väga oluliseks koostööd liikmesriikide parlamentidega ning ma arvan, et ka selles küsimuses on see väga oluline, kui saame teie seisukohad. aitäh ja aitäh, ütleb proua esinaine, enne kui ma annaksin sõna jällegi raportöörile, tahaksin rõhutada ühte asja ja loodetavasti suhtute te sellesse positiivselt. selles äh, raportis ei räägita otseselt liikmesriikide rollist. tegemist on äh, raportiga, kus käsitletakse kolme institutsiooni ja nagu äh, valimisseadusegi puhul meil on olemas liikmesriikides oma menetlusseaduse ratifitseerimiseks ja siin on siis äh, nõukogu, komisjon ja parlament need, kes peavad ähm, saama nõusoleku. nõukogu peab andma oma nõusoleku, nõukogu kasutab kvalifitseeritud häälteenamust ja samuti peab nõusoleku andma Euroopa Komisjon. aga ma arvan, et ähm, liikmesriikide valitsustest näiteks te võiksite ka oma valitsustelt küsida, et Äh, kuidas on lugu selle teemaga, kuidas on liikmesriikide valitsuste seisukohad, sellepärast et meil on ühised huvid liikmesriikide parlamentidega. me tõesti tahame saavutada midagi küsimustes, mis on kodanike jaoks äärmiselt olulised, äh, kodanike jaoks, kes otsivad õiglast kohtlemist, kes vaatavad selles osas valitsuse poole ja ka Euroopa institutsioonide poole kes tahavad, et äh, nad tegeleksid selliste äärmiselt oluliste küsimustega ja ma tõin siin näiteks Euroopa Parlamendi komisjonid, eh, mis tegutsevad õiglasema maksustamise nimel. Eh, komisjoni esindaja mainis ka Panama dokumentide komisjon, nii et, et ma, meie leiame, et selles protsessis on ka teile roll, kui teie olete huvitatud selliste eh, uurimiste toetamisest ja sellisest Euroopa parlamendi evolutsioonist ja parlamendi rolli suurenemisest sellistes olulistes küsimustes. ja nüüd annan ma siis jällegi sõna Ramonile, ma ei tea, kas sul ongi midagi lisada? suur aitäh! ja aitäh arvamuste eest, kuigi neid arvamusi polnud väga palju tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale, mis minu arvates on olulised. kõigepealt äh, kordaksin veel kord, et äh, Lissaboni leping äh, mitte juhuslikult andis Euroopa Parlamendile pädevuse selle õiguse reguleerimiseks, uurimisõiguse reguleerimiseks. sellepärast, et rahva suveräänsus, mida Euroopa Parlament esindab, on äh, valitud viiesaja miljoni inimese poolt, kes andsid oma hääle ühel ja samal päeval, niisiis äh, Euroopa Parlamendil on poliitiline, poliitiline legitiimsus ning äh, see võimalus, mis Euroopa Parlamendil on, see on seotud ka uurimisõigusega, nagu ka selline õigus on ka teistel maailma parlamentidel Lissaboni äh, leping andis Euroopa Parlamendile selle õiguse luua äh, endal ise äh, määrus või kodukord. me ei loo siin mingit uut Euroopa seadust, mis rikuks mõne liikmesriigi pädevust. ei, me ei loo siin mingit karistusõigust, kui juba nii kaugele minna Äh, karistusõigus on riiklik asi. me ei loo siin süsteemi, mis äh, annaks õiguse liikmesriikide parlamentidel uurida mida iganes. me lihtsalt ütleme, et äh, kui tegemist on uurimisega, mis puudutab teie riiki, siis teie parlamendisüsteem peab võtma ühendust äh, inimestega, äh, ametnikega, nendega, keda meie tahame tunnistajaks kutsuda ja lõpetuseks äh, siis on tegelikult selge pilt sellest, mida me tahame. mõned kuud tagasi leidis aset suur skandaal. Luks äh,, Luksemburgi lekete skandaal. see puudutas väga paljusid liikmesriike paljud liikmesriigid viivad ellu sellist maksupoliitikat, mida võib nimetada ebaõiglaseks ja ebaausaks naabrite suhtes. Neil on maksustamisalased eelotsused eh, riikidega, mis luuakse nende riikides teiste ettevõtete kahjuks. kas teie arvates on mõistlik, et Euroopa Parlament uurib seda asja? meie Äh, lõime komisjoni, see ei olnud küll uurimiskomisjon, aga see oli lihtsalt selline info kogumise komisjon, me nimetasime seda Luksemburgi lekete komisjoniks. nüüd teeme sedasama asja Panama dokumentidega. ja kujutagem näiteks ette Euroopa Liidu poliitikat, äh, ökokultu-, äh, kultuur, mille rakendamine erinevates liikmesriikides on vägagi erinev. kas Euroopa Parlamendil on õigus uurida, kas Äh, ühtse põllumajanduspoliitika toetuste kohaldamine teatud liikmesriikides näiteks on äh, haavatav, kas meil on see õigus? jah, meil on see õigus, selles ei ole mingit kahtlust. ainus küsimus, mis tõstatub, on see, et kas äh, või millised need volitused on ja ma olen täiesti nõus, et nendega tuleb kokku leppida, nendest tuleb kokku leppida komisjoni ja nõukoguga. Need dokumendid, äh, mida me nõuame äh, nõukogult, äh, näiteks on tihtipeale salastatud, neid tuleb kaitsta ja kui näiteks tunnistaja nõuab, et tema tunnistus toimuks kinniste uste taga, siis seda õigust tuleb tunnistada. ning need on tõesti kõik asjad, mida tuleb reguleerida, aga palun. see ei ei pea kindlasti täheldama, et Euroopa Parlament ei peaks vastu võtma määrusi, mis äh, lubavad selliste Euroopa Liidu õigusaktide rikkumise uurimist. Euroopa kodanikud tahavad teada, kas Euroopa Parlament suudab reageerida äh, sellistele skandaalsetele juhtumitele, millest ma kõnelesin. kõik, kes siin parlamendis on olnud, peavad vastama, vastama sellele murettekitavale küsimusele nii et, et äh, et sellise ebaõiglase käitumise tagajärgi saab parandada, see oleks minu poolt kõik ja aitäh koostöö eest! aitäh! kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis ma lõpetaksin selle päevakorrapunkti arutamise ja läheksin nüüd teise päevakorrapunkti juurde, millest täna hommikul räägime ja selleks on arutelu, mis puudutab äh, Euroopa Liidu valimisseaduse läbivaatamist. mina teen sissejuhatuse, kuna ma olen üks raportööridest ja ja teine raportöör on Jo Lainen äh, sotsiaaldemokraatide ridadest, tema tuleb Saksamaalt ja tahaksin teile veel kord meelde tuletada, et me teame, et mõned kolleegid on juba selles küsimuses sõna palunud, aga sel ajal, kui ma seda sissejuhatust teen ja teile tundub, et te sooviksite ka oma äh, sõnaõigust kasutada, siis palun täitke ära see sõnasoovi taotlus. nagu uurimisõigus, nii ka Euroopa Liidu valimisõigus on väga eriline õigusloomealane menetlus Äh, see on üks väga vähestest, ähm, mida meie parlamendis saame algatada. Äh, nagu te teate, Euroopa Parlamendil on äärmiselt piiratud algatusõigus ähm, õigusloome küsimustes, niisiis ähm, vastavalt artiklile kaks, kaks, kolm äh, punktile üks, mis puudutab Euroopa Liidu alusta-, asutamislepingut, siis valimisseaduse küsimustes koostab parlament ettepaneku, seda me ka tegime ja siis me ka hääletasime täiskogul. Äh, meil oli selleks vaja lihthäälte enamust ja selle me ka saime ning siis läheb asi nõukogusse ning lõppkokkuvõttes äh, tuleb see nõukogust nõukogu ettepanekuna, äh, mille kohta meie siin parlamendis siis peame Äh, pädevate saadikute absoluutse häälte enamusega selle vastu võtma, nii et, et väljakutsed on parlamendi jaoks suuremad ning äh, kogu see ettepanek, äh, meie nimetame seda ratifitseerimiseks, aga seda võib nimetada ükskõik kuidas, sõltuvalt riikide erinevatest põhiseadusest tulenevatest nõuetest, nii et see menetlus on väga keeruline see nõuab äh, väga palju koostööd, äh, rohkem koostööd kui tavaliselt kõigi Euroopa Liidu institutsioonide vahel, sellepärast et meil on äh, protsess, millesse on kaasatud ka Euroopa Komisjon, neil on kommenteerimisõigus selles küsimuses ning meie parlamendis meil oli võimalus Äh, valida üks kahest äh, lähenemisest. aluslepingute põhjal me oleksime võinud selle ettepaneku ette valmistada ühetaolise menetluse käigus, nii et, et me oleksime võinud kasutada ühetaolist menetlust Euroopa valimiste korral, jättes tähelepanuta liikmesriikide lahendused ja traditsioonid või me oleksime võinud seda teha kooskõlas teatud ühiste põhimõtetega, aga samas võimaldades väga palju paindlikkust et äh, arvestada kõikide liikmesriikide eripäraga. niisiis, äh, põhimõtted on kõikide liikmesriikide jaoks ühised, niisiis meie oleme välja valinud sellise kergema menetluse, kergema lähenemise, mis võimaldab äh, säilitada seda, mida meie arvates oleks liikmesriigi tasandil konsensuseks aga me leiame, et see asi, see ei ole leidnud piisavat hindamist liikmesriikide tasandil kuigi selline lähenemine on välja valitud parlamendi poolt. me oleme otsustanud ka käituda väga pragmaatiliselt ning piirduda oma ettepanekutes pragmaatiliste ja vajalike lahendustega, mis võimaldaksid meil kõigepealt kaasajastada seda, mis juba olemas on, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta seadus, mis puudutab Euroopa valimisi ja vahepeal on Euroopa Liidu suurus muutunud ning maailm on ka muutunud ning need väljakutsed, millega me silmitsi seisame siin Euroopas, on samuti muutunud, sealhulgas ka Euroopa Liidu ja kodanike vaheline vahemaa. nii et, et selline õigusliku raamistiku kohandamine on tõesti äärmiselt oluline Äh, proua volinik kõneles ka sellest, et maailm muutub ja seetõttu peab Euroopa muutuma, Euroopa Liit peab muutuma ning ähm, kõik see, mis raamib inimeste ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid, peab samuti kohanema praeguses, praeguste väljakutsetega. niisiis, meie lähenemine on lühidalt olnud äh, selline, et see on jätnud võimalikult äh, palju vabadust otsustamaks, kuidas äh, valimised lõppkokkuvõttes siis äh, välja näevad. aga me tahame siis kinni pidada teatud ühistest põhimõtetest ning loomulikult meie eesmärgiks oli et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimisteks teeksime kõik, mis võimalik selleks, et osalist suurendada, et rohkem inimesi tuleks hääletama ning me leiame ka, et ettepanekus suhtutakse tõsisemalt ähm, demokraatia puudusega kaasnevatele väljakutsetele. niisiis, me oleme teinud ettepaneku äh, väärtuste kohta, mis on seotud konkreetsete teemadega, mõned teist, kes sellel teemal sõna võtavad, on selle dokumendiga ilmselt tutvunud ja nagu suursaadik Javortšik ütles, on ähm, Äh, Slovakkia eesistumise ajal sellele Euroopa Parlamendi komisjoni ette või Euroopa Parlamendi ette, ette, ette, ettepanekule piisavalt tähelepanu pööratud. Äh, me alustame koos, alustasime koostööd juba Luksbergi eesistumise ajal ja siis tegime seda koostööd ka Hollandi eesistumise ajal ja nüüd Slovakkiaga oleme täheldanud, et nad on tõesti väga pühendunud sellele teemale, teevad suuri jõupingutusi, nad alustasid kohe oma eesistumise ajal äh, sellega tegelemist alates sellest ajast kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on toimunud palju kohtumisi töörühmades ja suursaadik ütles, et homme arutab seda ka Koreper, nii et, et ka poliitiline tasand hakkab selle ettepanekuga tegelema ja me tõesti loodame, et Malta eesistumise ajal Äh, see teema jõuab õnneliku lõpuni, sest et äh, mõned äh, teist ilmselt teavad, et need heakskiitmismenetlused liikmesriiklikul tagandil võivad mõnedes riikides olla samuti pikad ja tülikad, nii et, et selleks, et see uus seadus oleks olemas õigel ajal, nii et, et meil oleks võimalik selle korraldada uusi Euroopa Parlamendi valimisi, mis on selle uue seadusega kooskõlas. see on midagi, mis on väga oluline ja enne kui ma annan sõna Jo Lainenile, kes räägib selle vääruse üksikasjadest, mainiksin võib-olla veel ühte asja, mis on ähm, samuti oluline, nimelt me oleme seda ettepanekut arutanud ka fraktsioonide juhtidega Euroopa tasandil, samuti oleme arutanud erakondade peasekretäridega ning me oleme saanud väga tugeva poliitilise toetuse ühele küsimusele, mis muudab Euroopa erakonnad Euroopa Parlamendi valimistel äh, paremini nähtavaks, me tahame, et kodanikud saaksid paremini aru, millise fraktsiooni poolt nad äh, hääletavad ja äh, mille kallal äh, see fraktsioon Euroopa Parlamendis töötab, nii et, et me oleme siia siis kutsunud ka kolleege, kes räägivad just nimelt sellest ja nüüd annaksin sõna Jo Lainenile, kes on juba valmis tutvustama seda ettepanekut, aitäh! tere hommikust kõigile! ma arvan, et äh, see on tõesti õige foorum, kus kõneleda selles Euroopa Parlamendi valimiste reformist. Euroopa Parlament, aga ka liikmesriikide parlamendid äh, ühiselt vastutavad selle eest, et, et kodanike hääl Euroopa Parlamendi äh, valimistel siis kostuks ning et need valimised Äh, tõsised valimised oleksid ja äh, mingid, mitte mingid teisejärgulised valimised ja seetõttu on Euroopa Parlamendi roll äh, väga oluline Äh, väga oluline seadusandja, väga, väga paljud äh, reeglid, äh, mis puudutavad viit miljonit inimest, tulevad just nimelt siit ja ma arvan, et liikmesriikide parlamendid peaksid samuti pöörama tähelepanu sellele, kuidas Euroopa Parlamendi valimisi paremaks muuta, sest et on väga palju puudusi. proua Hüübner ütles, et me töötame äh, valimisseaduse alusel, mis pärineb tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendast aastast, nii et, et te, äh, äh, me oleme selle alusel siis juba aastakümneid valimisi teinud ja väga paljud asjad on sellest ajast saadik muutunud ning me näeme, et Euroopa Parlamendi valimised on tekitanud mõningaid probleeme ma äh, ütlen, et skeptikud jah, äh, loomulikult äh, ütlevad, et asi ei ole ainult menetluses. Ähm, nemad ütlevad, et asi on ka Euroopa poliitikast ja muust, aga ma ütleksin siiski, et menetlus on ka oluline. me oleme pikalt arutanud ja selle järel teinud ettepaneku, mis koosneb kuueteistkümnest elemendist. Te kõik teate, et kõik Äh, probleemid ei ole võimalik ära lahendada selle äh, vooru äh, käigus, sest meil on vaja ühehäälsust, kakskümmend kaheksa liikmesriigi nõukogus peavad üksmeelel olema ja kui mingi asi vajab ühehäälsust, siis me peame leppima oma kõige madalama ühisnimetajaga aga ma tahaksin rõhutada, et see ei ole viimane kord, kus me Euroopa Parlamendi valimistest ja nende iseloomust äh, räägime, nende tähendusest räägime. ja võib-olla äh, tuleb äh, kunagi kokku ka uus konvent, kus astutakse suuremaid samme ma olen Slovakkiale eesistujana väga tänulik, sellepärast et esimesest päevast saadik, esimesest juulist oma eesistumise esimesest päevast on nad selle teemaga tegelenud ja ka seetõttu, et eh, meil on praegu jah, aastavahetus kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, me ei ole selleks küll valmis saanud, aga mm, järgmised Euroopa Parlamendi valimised on aastal kaks tuhat üheksateist, nii et, et see teema tundub praegu veel niivõrd abstraktsena ja kaugel olevana aga ma olen täiesti kindel, et äh, järgmisel aastal, aastal kaks tuhat kaheksateist, samuti me räägime juba äh, uues, äh, uuest Euroopa Parlamendi valimistest ja ja seetõttu ma olen väga tänulik eesistujamaa pühendumusele, et nad on üritanud leida seda väiksemat ühisnimetajat. meil on kolm kategooriat siin välja valitud, kuidas olukorda paremaks teha. üheks nendest on läbipaistvus, mina nimetaks Äh, seda ka läbipaistvuseks Euroopa Parlamendi valimiste ettevalitamisele. siin on üsna suuri erinevusi. Äh, Suurbritannias näiteks kandidaadid juba vara, üks aasta varem pannakse paika äh, mõnede erakondade poolt. minu kodumaal on see kuus kuni üheksa kuud, see periood, mille jooksul kandidaadid teadsid, kus inimesed teavad, et nad on kandidaadiks ja nad saavad hakata valimiskampaaniat tegema Äh, sellepärast tavaliselt Euroopa Parlamendi valimiste puhul on kampaania aeg pikem kui liikmesriikide äh, valimiste puhul ja on ka riike, kus kandidaat saab alles neliteist päeva enne teada, et ta on kandidaat. nii et, et miinimumstandardid äh, oleks vaja paika panna, siis kandidaatide nimekirjad, valijate nimekirjad, sellised asjad. siin ähm, Äh, oleks vaja mingid miinimumstandardid paika panna. Äh, proua Hübner ütles täiesti õigesti, et me räägime Euroopa Parlamendi valimist, äh, meil aga tegelikult ei ole Euroopa Parlamendi valimisi, meil on kakskümmend kaheksa riiklikku valimisseadust, valimiskampaaniat, kakskümmend kaheksa liikmesriikide kandidaatide nimekirja ja mõnikord ei tule see Euroopa teema valimiskampaanias üldse välja ja üks võimalus, kuidas Euroopa valimisi eh, nähtavamaks muuta, on see, et need erakonnad, kes kuuluvad Euroopa poliitilisse perekonda, eh, saaksid kasutada siis ka oma poliitilise perekonna eh, logot oma valimissedelil ja ka telekas, reklaamis ja nõnda edasi ja Äh, ja valimismaterjalidel, mida, äh, mis annavad siis äh, kodanikele ka infot selle kohta selle, sellepärast, et Euroopa Parlamendis on ju kõik saadikud mõne fraktsiooni, mõne poliitilise perekonna liikmed, mõned küll mitte, aga suurem osa siiski ongi ja väga oluline on see side selgeks teha, see oleks ka üks esimene samm. Euroopa valimisnimekirju ei tule Äh, äh, see, äh, me tahtsime jah, ka liikmesriikide nimekirjade kõrvale teha Euroopa valimisnimekirjad, aga paraku see jäi ilu-, soovunelmaks. ja kolmandaks tahaksin lõpetada oma ettekande sellega, et räägiksin siis äh, nii-öelda äh, häälte võrdsusest või võrdsest kaalust ja siin on meil äh, mõningad ettepanekud äh, näiteks meeste ja naiste esindatuse parandamiseks. me oleme ju ka aluslepingutes pannud meeste ja naiste mittediskrimineerimise põhimõtte. paljudes liikmesriikides on menetlused, mida me võiksime ka nende valimiste puhul kasutada veel üks oluline asi on äh, selle hääle võrdõiguslikkus, mis antakse, meil on viissada miljonit inimest ja seitsesada kolmkümmend viis saadikut, seda ei ole sugugi mitte vähe ja mõnedes riikides äh, äh, saab, äh, saab mandaadi juba üsna väikese häälte hulgaga, ma ütlen proportsionaalselt väikese häältenurgaga ja paljudes teistes riikides on vaja proportsionaalselt palju rohkem hääli selleks, et mandaati saada ning meie oleme leiame, et siin oleks vaja samuti mingit võrd-, võrdõiguslikkust äh, et äh, meil peaks mingi äh, miinimumkünnist olema siiski kõigi liikmesriikide äh, jaoks ja tahaksin ma ei hakkaks rohkematest asjadest rääkima, te leiate nende kohta infot dokumentidest ja oleks väga tore, kui Slovakkial õnnestuks see teema viia poliitilisele tasandile välja töörühmadest. see oleks võib-olla üks suur tulemus ja siis teie oma liikmesriikide parlamentides peaksite hoolitsema selle kõige ellurakendamise eest ja suur aitäh toetuse eest. aitäh. ma olen saanud seitse sõnavõtusoovi. see tähendab, et, et võime kõigile anda sõnavõtuks kuni viis minutit, kui te soovite, või isegi rohkem, nii et, et me ei peaks kõneaega piirama. ja nüüd saab sõna meie Leedu, Leedu kolleeg äh, härra Žubalis, aitäh, äh, lugupeetud esinaine, kallid kolleegid, kõigepealt peaksime endilt küsima, miks meil on vaja Euroopa valimisseaduse läbivaatamist kas äh, midagi on valesti selle demokraatliku valimisprotsessiga üksikutes liikmesriikides? minul ei ole kunagi selliseid probleeme olnud, aga me kuuleme väga palju äh, mõistlikke argumente sellest, kui kaugel äh, ollakse reaalsusest ja kuivõrd vähe Euroopa institutsioonid sellest teavad. nii et, et meil on vaja asju kriitiliselt hinnata. tahaksin meelde tuletada, milline on Euroopa Liidu moto. Äh, see tähendab ühtsus mitmekesisuses me, kui me tahame äh, valimised äh, ühetaoliseks muuta kõikides liikmesriikides, siis sellega tegutseme ju demokraatlike äh, traditsioonide mitmekesisuse vastu, liikmesriikide kultuuri vastu. ma arvan, et see ühetaolisus tooks kaasa selle, et Euroopa väiksemad erakonnad lihtsalt Euroopa Parlamendist kaoksid, nad ei oleks siin enam esindatud. see seaks ohtu ohtu väiksematest liikmesriikidest pärit erakonnad. kas me tõesti tahame, et me jõuaksime välja ühe või kahe poliitilise erakonna domineerimiseni või soovime siiski ideede paljusust, mis peaks olema ju Euroopa poliitiliste protsesside tuumaks? me räägime palju demokraatia defitsiidist ja lõhest institutsioonide ja Euroopa kodanike vahel selle probleemiga tuleb tegeleda, aga mitte niimoodi, et me vähendame veelgi rah-, liikmesriikide võimu ja ei arvesta erinevustega nende vahel. kunstlikud otsused ähm, äh, tekitavad lihtsalt uue protestilaine mm, nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil ning seetõttu ei saa rääkida Euroopa Parlamendi valimisseaduse reformist meie, eh, ilma et arvestataks selleta, mida liikmesriigid arvavad, et mida arvavad liikmesriikide kodanikud. ja eh, proua esinaine, meie Euroopa asjade komisjon pärast konsulteerimist teiste asjaosaste, asjaomaste komisjonidega ja fraktsioonidega, eh, mida mina esindan meie äh, siin ja pidasime nõu ka valitsusega ja meie jõudsime arvamusele selle valimisseaduse reformi osas ja nagu te teate, meie arvamus on üsna negatiivne ja mitte lihtsalt ettevaatlik, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Hulik Ungarist. aitäh, et andsite mulle sõna, lugupeetud esinaine kõigepealt me mõtleme või, või kõigepealt lubage mulle üks poliitiline märkus sissejuhatuseks, ma olen nõus härra Jo Laineniga, ta ütles, et meil on väga vähe inimesi, kes Euroopa Parlamendi valimistel osalevad, aga me arvame, et see on tingitud ähm, sellest, et Eur-, et põhjus ei ole mitte selles, et Euroopa Parlamendi valimisseadused on liiga vanad. Äh, probleemid on hoopis teised, kodanikud ei äh, ei lähe valima mitte sellepärast, et seadused pole liiga kaasaegsed, vaid neil ei ole enam usaldust Euroopa institutsioonide vastu. ning me arvame, et valimisseaduse kaasajastamine seda probleemi ei lahenda. sellele vaatamata leiame me, et on väga tore siiski see seadus läbi vaadata ja seda kaasajastada, aga me teame, et äh, sellega kaasneb väga palju põhimõttelisi probleeme eh,. Eh, tahetakse kõike kohustuslikus korras reguleerida, meil oleks vaja need soo-, soovid, anda see välja soovituste kujul. me ei leia, et liikmesriigid liikmesriikidel peaks olema valitsus, valja, vabadus otsustada, kas nad panevad need soovi, rakendavad need soovitused ellu või ei, mitte neil ei tohi Euroopa tasandil pea, ette kirjutada. mis aga nüüd puudutab ähm, valimiste äh, osalust, äh, siis äh, ma tahaksin öelda, et me Äh, me ei saa toetada neid äh, ettepanekuid, mis puudutavad kolmandate riikide kodanikke, et nemad saaksid samuti osaleda Euroopa Parlamendi valimistel ning mis puudutab äh, selliseid ettepanekuid nagu näiteks logode kasutamine, fraktsioonide, Euroopa poliitiliste parteide frakts-, logode kasutamine, siis me ei tea, kas see peaks olema kohustuslik, see võiks olla pigem siiski soovitus Eh, kui asjad areneksid selles suunas, eh, siis eh, me oleksime selle ettepaneku poolt, aitäh. aitäh. ja nüüd annaksin sõna Euroopa Parlamendi esindajale Diana James. aitäh äh, härra Lainen, aitäh tänase sõnavõtu eest. mõningaid inimesi võib-olla üllatab, et Ühendkuningriigist pärit saadikuna sooviksin sellel teemal sõna võtta Äh, arvestades äh, seda, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal me ei hääleta Euroopa Parlamendi valimistel, aga kindel pole midagi ja seetõttu tahaksin teha mõningad ettepanekud. härra Lainen oma raportis leheküljel kaks punktis kuus, äh, te teete mõned väga huvitavad ettepanekud ja tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale mis oleks oluline mitte ainult Ühendkuningriigi, vaid ka teiste liikmesriikide jaoks ja mida tasuks kaaluda. Äh, kõigepealt tahaksin mainida seda, et Te äh, leiate, et kaheksa nädalat peaks olema see tähtaeg Äh, enne valimisi, kus kandidaadid registreeritakse ja üles seatakse. Äh, meie Ühendkuningriigis äh, kaasajastame oma valijate nimekirjad sügisel, mis eelneb siis valimiste aastale ja see on, võimaldab meil tõesti piisavalt aega süsteemi kaasajastamiseks ja selline menetlus ei ole sugugi uus Ehm, need, et ma teeksin ettepaneku, et võib-olla see ajapiir, mis teie olete välja pakkunud, on ebapiisav, et võib-olla peaks selle uuesti läbi vaatama, eh, arvestades mitte ainult Ühendkuningriigi, vaid ka teiste liikmesriikide seisukohti. ma arvan, et eh, eh, selline lühike tähtaeg võib viia nii-öelda kuritahtliku valijate registreerimiseni või pettusteni. ja ma tean, et liikmesriigid Äh, kasutavad äh, e-, ja see, need väga hästi toimivad äh, registreerimise puhul ka. nii et, et kui on mingi protsess, mis juba väga hästi toimib, miks hakata seda muutma? niisiis, teine küsimus, õigus Euroopa Liidu vali-, parlamendivalimistel valida kõikidel Euroopa Liidu kodanikel, kes elavad väljaspool Euroopa Liitu kas Euroopa Liidu kodakondsuse teemat on piisavalt arustatud, kas mingid ajapiirid on paika pannud, kui kaua keegi peab väljas elama Euroopa Liidust ja seda tuleb kaaluda? meie tõstsime selle teema äh, äh, referendumile, see viieteistkümne aasta reegel tähendas seda, et kes oli viisteist aastat väljaspool Ühendkuningriiki elanud, ei saanud referendumil osaleda, see oli väga hea lähenemine jah, jah e, inimesed e, teevad valiku, nad otsustavad, e, et nad elavad väljaspool oma riiki, nad annavad panuse selle riigi majandusse ja miks neil seetõttu peaks olema mõju sellele, mis toimub Euroopa Liidus või mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. ja kolmas asi, ei ole teie nimekirjas, aga see on ühes punktis siin selles tekstis ja see puudutab valijate äh, äh, miinimumvanuse viimist kuueteistkümnele aastale kõikides liikmesriikides. Äh, Ühendkuningriigis hääletamine on väga oluline õigus ja see on ka kohustus. aga ma tahaksin öelda, et noored inimesed ei saa tihtipeale aru poliitikast. Nad ei saa aru kõigi nende küsimuste tahkudest ja kui me anname neile sellise õiguse, siis see hakkab mõjutama äh, protsesse ja lõpetuseks äh, juhiksin tähelepanu äh, kahele asjale, mida ma raportis ei näinud, ma tean, et Ähm, kui Ühendkuningriik kahe tuhande üheteistkümnenda aasta, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimiste eel äh, lahkub, ähm, siis äh, tekivad äh, vabad kohad siin Euroopa Parlamendis üle-euroopaliste erakondade jaoks. kas see oleks üks võimalus, härra Lainen? kas te kaaluksite seda võimalust ja siis liikmesriikide referendumit? Äh, proua Haams, roheliste juht, mõne kuu eest äh, ütles, et need tuleks ära keelata. nüüd kuulsime härra Junckerilt sama asja ja mulle tundub, et äh, kui me räägime valimistest, kui me räägime hääletamisest, siis tuleb meil ka referendumite teemaga tegeleda, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Anna-Maria Surra Gracias, senora presidenta. aitäh, lugupeetud esinaine, kallid kolleegid. kaksteist aastat tagasi ma tulin Euroopasse ja nüüd olen äh, Kataloonia parlamendi saadik ja äh, Ehm, Kataloonias on ka kakskümmend protsenti sisserändajaid, nii et, et ma esindan neid. me oleme Kataloonias elanud ehm, ühi-, ehm, koos, üksmeeles, rahu ja vastastikku üksteise erinevuste austamise vaimus. me oleme seisnud silmitsi paljude probleemidega ja me ei leia, et assimileerumine oleks lahendus. me peame lahend-, lahendama harmooniliselt, üksteist austades ja seetõttu ma kutsuksin Euroopat üles äh, austama äh, sisserännajate õigust hääletada, äh, sellepärast et ähm, see hääletus peaks siiski olema seotud inimese kodakondsusega, ma arvan, et selles uues Euroopas tuleb sellistele asjadele tähelepanu juhtida ja samuti saame niimoodi vastu astuda ksenofoobsetele ja rassistlikele argumentidele, kus täiesti valesti juhitakse tähelepanu sisserändajatele ja süüdistatakse neid kõikide hädades lihtsalt sellepärast, et nemad ei saa valimas käia ja omaenda seisukohti esitada, esindada. ja me nägime, mis USA-s juhtus, kui sellised asjad lubatud on Euroopa Liit peaks olema esirinnas, peaks käituma aktiivselt ning tegelema selliste küsimustega nagu inimõigused ja ksenofoobia. me arvame, et hääleõigus aitaks selles kõvasti kaasa me sooviksime täiel määral demokraatlikult äh, osaleda, kõik kodanikud peaksid saada Euroopa demokraatlikes protsessides osaleda, sest me oleme kõik äh, Euroopa äh, osaks ja me tahame osaleda selles protsessis, et luua parem tulevik kõigile. suur tänu, proua Surra, nüüd Philipp Mau, palun suur tänu, ma täpsustan, et ma olen belglane, kuivõrd ma räägin prantsuse keelt, siis võib ju siia sassi minna. aga paar kommentaari selle teksti kohta, mis meile esitati. siin on terve rida meetmeid, mis on seotud heade demokraatia tavadega, tundub mulle, ja ma arvan, et me peaksime neid meelde tuletama iseendale see on enesestmõistetav, aga, aga me ei tohiks liigselt tõkete taha toppama jääma, jääda kõikide nende ettepanekutega silmitsi seisjates võrdsuskampaanias, kampaania läbipaistvus ja nii edasi ja nii edasi. erinevad eeskirjad, millest tuleb kinni pidada, tunduvad mulle äh, elementidega, mis ei peaks iseenesest meie arengut takistama. tuletan meelde, et kõik need, kes on valitud, kes kuuluvad Euroopa Parlamenti, on valitud rahvaesindajatena, aga lähtuvalt ühistest põhimõtetest, ühistest reeglitest. ja see on otsustava tähtsusega valimistel ja seetõttu on vaja ka suuremat konsulteerimist, millal võib, saab valida, kui palju hää-, kui suur peaks olema häälte osakaal valimistel ja nii edasi, nii et need asjad tuleb läbi arutada mis puudutab äh, hääletusel osalust, äh, siis äh, minu riik on erand, mitte ainus erand, nimelt meil on valimistel osalemine kohustuslik ning osalusmäära saavutamine on meil vähem problemaatiline kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. võib-olla siis ähm, see, sellest võiks inspiratsiooni ammutada ja panna kodanike Euroopa problemaatika vastu huvi tundma ja me oleme siin rääkinud ka hääletamisest välismaal viibides. see on oluline, kuivõrd raske. ma tean, et on riike, kus ähm, toimuvad Euroopa Parlamendi valimised samal ajal kui äh, riiklikud valimised ja ähm, ma arvan, et tuleb püüda siis äh, anda võimalusi selles valdkonnas ka kuidagi ühtlustada. see on mulle üks, minu poolt üks väike soovitus. ja ähm, mis puudutab äh, vanuselise piirmäära langetamist kuueteistkümnele, siis äh, suurem osa riikidest ei ole soovinud oma riiklikel valimistel seda meedet sisse viia ja kui äh, Euroopa tasandil see meede sisse viiakse Euroopa Parlamendi valimistel ja kui äh, valimisealiste vanus on teistsugune kui riiklikel valimistel, võib olla mm, see raskesti teostatav äh, see kahekordne kodakondsus, jah, ma tean, see on, see on naljakas probleem. ja äh, äh mõned inimesed olevat valinud äh, kaks korda Euroopa Parlamendi valimisel, praegusel hetkel ei ole mingisugust kontrollimeetodit, kui me aga tahame äh, edasi arenedes peame seda arvesse võtma, kui me tahame, et meie kaaskodanikud välismaal saaksid ka hääletada, siis äh, peab kandma hoolt selle eest, et inimesed ei saaks kaks korda hääletada. ehkki see võib-olla lõpptulemust nii põhjapanevalt ei muuduta. ja siis veel üks teema, mis puudutab, mille ma tõstataksin nii-öelda arutelu vaimus. Äh, Belgias ja võib-olla ka mujal võiks äh, käsitlusel olla Äh, elektroonilise hääletuse mõte äh, ja äh, kirja teel hääletuse mõte, see kõike, seda tuleks analüüsida põhjalikumalt, kuidas kontrollida seda, kuidas hääli lugeda, kuidas kanda hoolt selle eest, et hääletustulemust ebasobivalt ei mõjutata või, või, või hääletaja otsust ebasobivalt ei mõjutata valimise hetkel ja ähm, arvesse tuleb võtta erinevusi erinevate riikide vahel ning äh, jõuda lahenduseni, mis oleks vastuvõetav. aga üldiselt äh, ma kordaksin veel üle, et ma arvan, et selliste eeskirjade äh, paikapanemine, mis lähtuvad headest tavadest, nende arendamine, kogemusi arvesse võttes ja erinevate riikide probleeme arvesse võttes on täiesti teostatav minu meelest, aitäh um,. Ähm, Pan Jarosław Obrem- suur tänu, Jaroslav Bremski Poolast, palun. tänan. ma usun, et äh, võtmetähtsusega küsimus, millele me peame vastama, seisneb selles, et meil tuleb leida lahendus Euroopa Parlamendi valimiste madalale osalusmäärale sõltumata sellest, kuidas äh, parlamenti valitakse, tuleb tõdeda, et paljud kodanikud tunnevad ennast sellest kaugel. nüüd äh, on välja pakutud äh, kollase kaardi lahendus, aga igal juhul tuleb sellesse arutelusse kaasata ka riiklikud parlamendid. Euroopa Komisjoni presidendi otsevalimiste ettepanekut on samuti mainitud, aga see ei ole adekvaatne vastus kriisile kuna inimesed ei tunne ennast lähedasena Brüsseliga, siis see toobki endaga kaasa madala valimisosaluse. ja üks suur valimisringkond seda probleemi ei lahenda, meil on vaja paremat koostööd Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel. valimisosalus mõjutab kaudselt poliitikat otsevalimised ei lahendaks siin probleemi, ehk siis täpsemalt Euroopa Komisjoni presidendi otsevalimine ei tõstaks valimisosalust, aga komisjoni president saaks suurema võimu. võib-olla see nii tulevikus saab olema või peaks olema, aga arvestades levivat äh, euroskeptilisust ja natsionalistliku mõtlemise levimist, oleks selline lahendus äh, kontraproduktiivne. see omakorda õõnestaks Euroopa ühtsust. mis äh, puudutab nüüd äh, valimiskalendrite harmoneerimist ja valimisnimekirjade paikapanemisele tähtaegade kesk-, kehtestamist, äh, välismaal hääletamist ja ühist logo, siis need algutused on vastuvõetavad, aga me peaksime kaaluma, kas need on vajalikud. me peaksime lähtuma sellest, et ähm, me oleme ühtsed öö, äh, oma erinevustes. Mark-Angel Luksemburg, palun. suur tänu, proua Hüübner, et te meid siia kutsusite ja selle teema päevakorda panite. õigusloome menetlusest on väga oluline rääkida. Luksemburgi parlament öö, äh, väljendab heameelt äh, selle üle, et Euroopa Parlament ei soovi siin ühepoolset lähenemist. teisalt me oleme nõus, et äh, nüüd, kus nelikümmend aastat on möödunud, peame me natukene kohandama olukorda, ma ei mainiks sõna muutused, sellepärast et neid muutusi on meil niigi väga palju. minu arvates äh, on äh, huvitavaks teemaks Euroopa poliitiliste parteide nähtavus. aga liikmesriigiti äh, on olukord selline, et mitu parteid kuuluvad siin Euroopa Parlamendis samasse fraktsiooni ja see võib tekitada probleeme. Jo Lainen mainis äh, soolist äh, võrdõiguslikkust ja me Luksemburgi parlamendis võtsime vastu seaduse, et parteide valimisnimekirjades Euroopa Parlamendi valimisteks peab olema põhimõte viiskümmend viiskümmend ehk siis viiskümmend protsenti naisi, viiskümmend protsenti mehi. ja nüüd, mis puudutab siis ähm, nii-öelda tippkandidaati, siis äh, selle idee suhtes nõukogu väga soosival seisukohal muidugi ei ole, aga kuidas on Euroopa Parlamendis käsitletud äh, seda tippkandidaadi ehk komisjoni presidendi teemat? ma tahaksin lisada veel juurde, et äh, minu riigis on väga oluline ka mitme hääle andmise teema. isegi minu sõbrad on mulle öelnud, et nad on hääletanud mitu korda, kuna neil on mitu kodakondsust ja seda tuleks tõesti paremini kontrollida. Äh, thank you very much, äh, Mark. suur tänu, Mark ja nüüd proua Elira Pereira, palun. Muchas gracias, presidenta, buenos dias a todos eh.... tänan proua esinaine, ma sooviksin kõiki tervitada siin. oleme kuulnud juba mitmeid sõnavõtte madala valimisosaluse kohta Euroopa Parlamendi valimistel. kui me ei äh, ole ühel meelel põhjustes, siis on äh, raske leida ka ühiseid lahendusi minu partei, aga mitmed teised parteid on ju selgelt Euroopa-meelsed. Euroopa Liidu institutsioonidel on vaja suuremat legitiimsust, on vaja, et parteid oleksid äh, nähtavamad. riigiti on olukord erinev, oma koduriigi kohta võin ma öelda, et äh, paljud ettepanekud, mis on välja käidud, nõuaksid äh, Hispaanias valimisseaduse reformi, aga seda taotlust ei saa esitada üks fraktsioon, vaid mitu fraktsiooni. see kõik peab äh, toetuma laialdasele konsensusele ja see on ka õige, sellepärast et tegemist on meie demokraatliku süsteemi ühe põhinormiga. me oleme nüüd äh, valimisseadust äh, kohandamas äh, ja sellele on laialdane toetus. lisaks sellele sooviti muuta valimisiga, aga selles osas äh, kokkulepet ei saavutatud. riikides, kus on vaja parlamendipoolset algatust ja laialdast äh, üksmeelt, on vaja eelnevalt kõik muudatused väga tõsiselt läbi mõelda ja me peame otsima põhjalikutest ühisnimetajat, aitäh! Ah, äh, madame Hübner has gone so. proua Hübner lahkus hetkeks, järgmisena saab sõna Maria Trentlafu Teie peate varsti ähm, lahkuma transpordivahendiga, nii et anname teile varem sõna. tänan, härra esimees, te hääldasite mu nime õigesti. tere päevast kõigile. me räägime siin tõesti väga huvitaval teemal. me ei räägi ainult valimisõigusest, vaid siin ka valimisseadusest ja sellest, kuidas Euroopa kodanikud äh, saavad nendes protsessides osaleda miks me räägime praegu valimisseaduse muutmisest, valimismenetluste muutmisest? sellepärast, et äh, Euroopa Liidust on jäänud äh, mulje, et äh, see laguneb laiali või ei toimi korralikult. valimistulemus ei peaks olema lihtsalt millegi summa, vaid äh, poliitiliste protsesside lõpp. me peame toetama paremat osalust ja võrdõiguslikkust. ettepanekud äh, olid äh, kohati väga huvitavad. mis puudutab tehnilisi parendusi, siis need on ka kindlasti võimalikud, me kindlasti saame hääletada nii mitmegi punkti poolt, aga samas tuleb ka tõdeda, et Euroopa Liidus on äh, palju teisi probleemegi. eelkõnelejad mainisid äh, madalat valimisosalust ja sellele ei ole lihtsaid lahendusi. me ei saa loomulikult seda kõrvale jätta ja keskenduda ainult tehnilistele lahendustele valimisosaluse äh, tõstmiseks mulle tundub, et me peame tõesti väga surmeliselt hindama seda, milline on valimisseadus ja milline on Euroopa valimiste protseduur. eurooplased, kes soovivad endiselt olla osa Euroopa perest, nende huvides meil tuleks hinnata kogu Euroopa Liidu õigustikku, me ei räägi ainult õigusloomelistest ettepanekutest, vaid me peame rääkima avatult ka migratsiooni ehk rändeteemadest ja põgenikest, me peame rääkima Euroopa tulevikust üldisemalt. läbipaistvus äh, ja häälte võrdsus on iseenesest äh, mõistetavad aga mulle tundub, et äh, kui me räägime naiste positsioonist ka lääne süsteemis, siis äh, naised ei sure peaasjalikult vähki, vaid äh, enamasti on põhjuseks hoopis nende partneripoolne vägivald meil on vaja kindlasti dialoogi, põhjalikke äh, diskussioone, me peame olema vastutustundlikud. niimoodi me peame asjale lähenema, siis jõudma tehniliste detailideni. ja siis on võimalik äh, hinnata, kas meil on äh, valimisseaduses samad rõhuasetused ühesõnaga, enne meil peaks toimuma suuremad poliitilised muutused ja siis alles jõuame detailideni. Eh, praegu midagi poliitiliselt olulist välja pakutud ei ole. suur tänu, eh, kolleeg Tšekovski, palun. Eh, tänan, proua esinaine. ma esindan Poola parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni. meil on suhteliselt kriitiline suhtumine välja pakutud äh, dokumenti, kakskümmend komisjoni liiget olid kriitilise arvamuse poolt ja ainult üks hääletas vastu nii et see näitab, et äh, Poola parlamendis on nii valitsuserakond kui ka suur opositsioonierakond äh, samal arvamusel. meil on selline seisukoht äh, ja see ei puuduta valimisseadust, mis reguleerib Euroopa Parlamendi valimisi. Ühendkuningriigis, äh, kui hääletati Brexiti üle, siis äh, osalusmäär oli väga kõrge üle, üle seitsmekümne protsendi. kas äh, seda mõjutasid tehnilised aspektid? ei, sisu oli inimeste jaoks oluline ma kardan, et äh, Euroopa Parlamendi valimised ei äh, tundu kodanikele tähtsad, kuna Euroopa Liit äh, tegeleb asjadega, mis ei ole kodanike jaoks olulised. Need on tähtsad tipp-poliitikutele, aga kodanikud on nendest teemadest väga kaugel, nii et demokraatia defitsiit Euroopa Liidus on probleemiks ja mitte see, et äh, Euroopa poliitiliste fraktsioonide logod ei ole kuskil äh, ära toodud või et äh, vanuseline lävend on liiga kõrge või äh, kandidaatide esitamise tähtaeg liiga hiline. ma arvan, et kõik need aspektid ei mõjuta valimisosalust, need on äh, sekundaarse tähtsusega või isegi veelgi tähtsusetumad, nii et me peaksime tegelema Euroopas põhiküsimustega ja siis saame kõrge valimisosaluse. tänan nüüd meil arutelud on äh, lõppemas. Ähm, kas kolleegid Euroopa Parlamendist, kes liikusid, liitusid, soovivad rääkida valimisseadusest? ei, keegi ei soovi rääkida, nii et siis me lõpetame arutelu antud teemal ja siis ma annan kõigepealt sõna Joole ja siis võtan ka ise sõna. suur tänu teie märkuste ja arvamuste eest Need on meie jaoks äh, väga olulised. me tahame teada saada, millised on arvamused ja milline on äh, meelsus. hea valimisseadus loomulikult ei saa asendada head poliitikat. paljud ütlesid, et miks me tegeleme valimisseadusega, meil on hoopis muud probleemid nagu terrorism, majanduskriis, ränne ma usun, et äh, ei ole aus ühte teise vastu siin äh, välja mängida, meil on vaja mõlemat, meil on loomulikult vaja head poliitikat, aga samas on vaja ka head demokraatlikku praktikat, nagu ütles äh, kolleeg Maru Belgiast, meil on vaja head demokraatlikku praktikat, nii et Euroopa Parlamendis saaks tõesti kodanike koda nii riiklike parlamendide esindajad kui enamik äh, kodanikke loomulikult äh, panustavad sellele, et äh, millised on konkreetsed probleemid ja nende jaoks ei ole kõige olulisem see, et kuidas täpselt on korraldatud valimised aastal kaks tuhat üheksateist, aga samas tõesti ühe poole teise vastu väljamängimine ei ole aus meil on vaja mõlemat. Euroopa Liidu äh, tasandil on äh, õigusloomeliselt äh, asjad paika pandud iga nädal, iga kuu. ma ju näen ka, kui palju me tegeleme Euroopa Liidu äh, õigustiku loomisega me oleme Euroopa Liidus veel endiselt äh, avatud liberaalne demokraatia. ma loodan, et see nii äh, ka jääb, olgugi et mõned tendentsid tekitavad minus peavalu sel teemal, et millega me võime siin silmitsi seista. aga ühesõnaga, kuna me oleme ähm, vaba demokraatia, siis Euroopa valimistel on kodanikel võimalik äh, anda ka protestihääli ja meil on Euroopa Parlamendis äh, mitmedki saadikuid, kes on selliste protestihäältega siia sisse saanud ja seda täiesti legitiimselt ja demokraatlikult. aga loomulikult me saame süsteemi kohandada, nagu ütles äh, härra Engel meil on valimisseadus aastast tuhat üheksasada kuuskümmend seitse, kes tahab eelmisesse sajandisse jääda, võib äh, sinna jääda, mina ei taha elada kahekümnes sajandis, mina tahan elada kahekümne esimeses sajandis. ma tahan äh, käia kaasas uute arengutega Euroopa Liidus. niisiis, äh, siin oli mitmeid äh, märkusi selle kohta, et valimisseadus ei ole oluline, et tuleb kõigepealt tegeleda rändeproblemaatikaga, siis saame tegeleda valimisseadusega. mulle tundub see liiga lihtne ja pinnapealne lähenemine. härra Olitš ja teised. Läks Subalis Teile ma ütleksin, et me ei tegele Euroopa valimisseaduse harmoneerimisega. me üritame leida ühiseid reegleid, äh, head äh, demokraatlikku praktikat. paljudes valdkondades Euroopa Liidus meil on miinimumstandardis näiteks keskkonnakaitse, tarbijakaitse, me soovime neid ka teistes valdkondades meil on ka ühised standardid Euroopa parteidele, on Euroopa parteide Euroopa statuut ja samuti on Euroopa Parlamendi liikmete statuut, aga ei ole statuuti selle kohta, kuidas Euroopa Parlamendi valimisi läbi viiakse ja see on natukene imelik, selles valdkonnas äh, oleme me tüki maad maha jäänud ja meil on veel pikk tee käia, sellepärast et äh, kõik on jäänud äh, sellesse põhi, alusseadusesse aastast tuhat üheksasada seitsekümmend kuus me soovime kohandada mõningaid äh, aspekte, mis äh, kajastavad Euroopa Liidu põhiväärtusi. nii ma vastan äh, natukene ka härra Tsupallise märkustele. loomulikult ühendatud mitmekesisuses, jah valimiskampaaniad on loomulikult liikmesriigiti sellised, nagu selle liikmesriigi kultuur on. me ei soovi siin midagi ütlustada, aga teatud miinimumstandardid ju võiksid olla. härra Olitš, te ütlesite, et ei peaks olema siduvaid reegleid, kõik vabatahtlik. hästi, see on äh, arvamus, aga Euroopa Liidus me oleme õigus liit ja ühiste reeglite liit ja mõnikord on äh, suureks kasuks see, kui eksisteerivad teatavad reeglid, sellepärast et siis äh, tegutsetakse samadel tingimustel ja siin me räägime Euroopa Parlamendi valimisest. Lissaboni lepingu kohaselt ei ole valitud saadikud mitte oma rahvaesindajad, vaid Euroopa Liidu kodanike esindajad. me ei äh, esinda esmajärjekorras oma koduriiki, ma tean, et paljud raputavad siinkohal peal, pead, aga ähm, aluslepingutes on niimoodi kirjas, sellepärast et äh, me võtame ju vastu Euroopa Liidu seadusandlust, loomulikult äh, me toome sisse oma riikide huvid ja oma kultuuritausta, aga need seadused, mis me siin vastu võtame, need on ju äh, Euroopa Liidu seadused, need ei ole Saksamaa seadused, Prantsusmaa seadused, mõnel on seda raske aktsepteerida, aga juba viiskümmend aastat äh, on see nii olnud, kui me ei ole sellega rahul, siis me võime Euroopa Liidu ära unustada ja jätkame Euroopa Nõukogu ja ÜRO-ga Diane James, äh, suur tänu nende konstruktiivsete märkuste eest. UKIP äh, ise arvab, et ei ole tõesti garantiid, et Euroopa Liit on äh, aastaks kaks tuhat üheksateist Ühendkuningriigi võrra vaesem. nii, enam siis nii ei arvata. nüüd te olete vabad. nüüd on teil oma arvamus Te mainisite täiesti õigusega, et meil on vaja valimisregistrit, mis oleks tõesti toimiv ja oleks pikka aega enne valimisi äh, paika pandud. peab olema teada, kellel on valimisõigus ja kellel mitte ja Ühendkuningriik äh, teeb äh, siinkohal eeskujulikku tööd, te olete esimene, kellel selline register on ja see on minu arvates väga hea. aga me avastasime, et osades riikides äh, pannakse need registrid paika vahetult enne valimisi ja siis tekivadki need probleemid, et inimene saab äh, valida kaks korda, siis viimasel minutil ei ole võimalik kontrollida seda, et kellel on äh, topeltkodakondsus, kes saab veel teises äh, riigis valida või mingil muul põhjusel on tal võimalus äh, mujal valida ja siis tekibki see olukord, kus inimesed valivad kaks korda, ma tahaksin öelda, et see on ühest küljest äh, parem kui üldse mitte valida, aga ikkagi läheb see reeglitega ju vastuollu. me loomulikult sooviksime selle teemaga edasi minna kaheksa nädalat. nüüd see, milles me oleme kokku leppimas, algselt oligi see kaksteist nädalat, nüüd kaheksa nädalat. see on küll selline napp, napp tähtaeg, aga tõesti on palju topeltkodakondsusega kodanikke ja siis on vaja pikka aega ette teada. nüüd äh, teistes riikides äh, elavate Euroopa Liidu kodanike valimisõigus, me julgustame inimesi olema liikuvad, elama, töötama teistes liikmesriikides ja nendel kodanikel peaks olema võimalus ka Euroopa valimistel osaleda. tekib äh, küsimus, et äh, mis saab nendest inimestest, kes on kolinud äh, kuskile kolmandasse riiki ja kes on seal väga pikalt juba elanud, millal ja kas inimesed peaksid kaotama valimisõiguse. nüüd äh, tõusetus ka valimisea ülempiiri paika panemine mis puudutab aga alampiiri, siis minu arvates on kuusteist aastat täiesti Äh, kohane, noored on ähm, piisavalt ähm, krapsakad, et ähm, valimistel äh, osaleda. me oleme öelnud oma arvamuse välja ka e-hääletuse kohta. Eesti juba teeb seda, ma arvan, et teised riigid on sinnapoole teel, nad on äh, seda proovimas ja kui lahendatakse ära probleemid äh, andmeturvalisusega ja tagatakse, et ei toimu manipuleerimist, siis see oleks äh, hea idee. aga nüüd äh, USA-s äh, toimub kolmes osariigis häälte ülelugemine, kuna seal on automaatsed valimisautomaadid, nii et loomulikult igasugune e-hääletus toimib siis, kui on turvalisus tagatud. kolleeg Mau Belgiast ütles, et äh, meil on vaja ka miinimumlävendit. nüüd äh, Saksamaal ja Hispaanias seda miinimumlävendit ei ole, ülejäänud kahekümne kuues liikmesriigis on ja tõesti, osad äh, saadikud on siis saanud väga väikeste äh, häältearvudega parlamenti saanud, teistest riikidest on äh, vaja üle seitsmesaja tuhande hääle, mõned äh, on Saksamaalt saanud ka saja tuhande häälega sisse. nii et meil oleks ehk sellist miinimumlävendit äh, tõesti vaja. härra Šenkovski Poolast ütles omalt poolt, et kodanikud te teiste probleemide tõttu ei osale Euroopa valimistel, aga Euroopa valimised jäävad alati äh, probleemiks. Brüssel on alati kaugemal kui äh, oma koduriigi pealinn äh, või kohalik linnavalitsus ka USA-s on näha, kuidas Washingtonist on äh, kujutatud äh, selline vaenlane, Brüsselist äh, on samuti kujundatud vaenlane kohati õigusega, enamasti aga ebaõiglaselt, sellepärast et Brüsseli kaela lihtsalt lükatakse süü paljude probleemide eest, millest, eest Brüssel tegelikult üldsegi ei vastuta. mina olen arvamusel, et selline äh, Äh, probleem jääb Euroopa valimiste puhul alati püsima. ma arvan, et kolleeg äh, Katalooniast mainis, et äh, mitte ainult Euroopa Liidu kodanikud ei äh, peaks saama valida vaid äh, ka teised Euroopa Liidus äh, elavad inimesed, meil on kolmkümmend äh, miljonit kolmandate riikide kodanikku Euroopa Liidus ja tõesti tuleb kaaluda, kuidas ja kas nad saaksid osaleda valimistel osades riikides, on kohalikel valimistel äh, võimalik kolmandate riikide kodanikel osaleda, me oleme sellest rääkinud, aga Euroopa valimiste osas me nii kaugel veel ei ole. ma loodan, et ma suutsin enam-vähem vastata teie poolt esitatud äh, küsimustele ja nüüd äh, Rašinovski, teile veel vastuseks. alati öeldakse, et meil on Euroopa Liidus demokraatia defitsiit see on selline omamoodi mantra, mida muudkui korratakse ja korratakse, olgugi et see tegelikult ei äh, vasta tõele. mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis ma ei näe siin küll demokraatia defitsiiti. me oleme üldistel vabadel õiglastel valimistel valitud, nii nagu ka riiklike parlamentide äh, liikmed. nii et meil on täpselt sama legitiimsus äh, õigus äh, võtta vastu Euroopa Liidu äh, seadusandlust, nii nagu ka riiklike parlamentide liikmetel, ka riigiti on valimisosalus äh, erinev. loomulikult oleks hea, kui rohkem inimesi osaneks valimistel, aga legitiimsus on täielikult olemas me arutame sama läbipaistvalt ja tõhusalt ja päris paljud koosolekud kantakse interneti üle. ma tean, et on palju parlamente, kus koosolekuid ei ole võimalik äh, internetis kuulata, nii et äh, ma ei äh, tähelda küll Euroopa Parlamendis demokraatia defitsiiti. meil on nii-öelda vahendusprobleem, mitte infoprobleem, sest ennast on võimalik äh, kurssi viia, kes soovib, aga just see link on puudu, et ähm, parteid äh, kukuvad äh, läbi info vahendamisel. puudub see info vahendamise link kodanike ja Euroopa poliitika vahel ja seetõttu me soovimegi Euroopa erakonnad äh, logodega ka nähtavamaks muuta, nii et äh, kõik ähm, tunneksid seda ühtekuuluvust ja saaksid aru, et me teeme koostööd poliitilistes perekondades, defineerimaks Euroopa ühisväärtust. proua Hübner, nii palju siis minu poolt vastuseks uh,. Thank you, Joo. I would like. suur tänu, Joo. hea meelega pöörduksin tagasi mõningate teemade juurde, mida minu arvates tuleks täpsustada. kõigepealt see seisukoht, mida väljendasid paar kolleegi liikmesriikide parlamentidest, nimelt miks äh, on seda vaja, meil on vaja seda sellepärast, Philipp Mao juba tegelikult ütles seda selgelt, et kõik, kõigest sellest sõltub Euroopa demokraatia kvaliteet. aga seda on vaja ka aluslepingu sätetega seotud põhjustel, sest et artikkel kolm punkt üks sätestab väga selgelt, et Euroopa Parlament peab koostama ettepaneku äh, valimissüsteemi kohta. niisiis äh, vali-, alusleping annab meile selle võimaluse, et kas meil on ühtne režiim kõikides liikmesriikides või on meil režiim, mis äh, lihtsalt tugineb äh, ühistele põhimõtetele. oleme rääkinud sellest põhjalikult ja oleme jõudnud otsusele, et selleks, et mitmekesisust tavasid austades ja kodanike harjumusi austades oleks parem lähtuda ühistest põhimõtetest ning kogu selle õigusakti filosoofia tuginebki sellele äh, ühiste põhimõtete austamisele, jätame siis liikmesriikide tavadele suure koha ja oluline on ka arvestada sellega, et selles õigusaktis on teemasid, mis meie arvates peaksid olema äh, kohustuslikud, aga on ka äh, mitmeid, äh, mitmeid äh, erinevusi ja kuueteistaastased lapsed lähevad hääletama nagu näiteks Austrias, see on soovitus, mille üle võib mõelda. me võiksime seda uurida ja nagu Dan on öelnud, noored inimesed peavad tundma, et tegelikult hääletamas käimine on äh, ja valimas käimine on, on ka kohu, kohustus. see ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus, nii et saadame ka omalt poolt sõnumi, tulevikule suunatud sõnumi. teiseks tahaksime veel ka, et te võtaksite arvesse seda, et mida meie oleme ette pannud, see on suurte kompromissipingutuste tulemus meil on äh, kolmsada äh, eri erakonda esindatud äh, ning kui me püüame kompromissi leida mitte ainult fraktsioonide vahel, vaid ka liikmesriikide delegatsioonide vahel, sest me tuleme kõik ju ka oma liikmesriikide parlamendist. ja mõned kolleegidest on Euroopa valimistel käinud korduvalt ja nemadki on harjunud sellega, millest teie rääkisite, aga demokraatia silmas pidades me tahame, et kodanikud teaksid, kes on nimekirjades. ja kolm kuud enne valimisi inimesed juba teavad, keda nad hääletavad, nad peavad harjuma kandidaadiga ja eelmistel valimistel olid meilt, meil juhtumeid, et inimesed paar kuud enne äh, valimisi said alles kandidaatide nimekirjad ja seetõttu me teeme ettepaneku siiski natukene ühtlustada tähtaegu erinevate valimisprotsessi elementidega seoses. aga need kaheksa või kaksteist nädalat ei ole midagi sellist, mille nimel me oleksime valmis pead pakule panema, me saame aru, et meil on vaja kompromissi, mis on kõigile meeltmööda. ja mõned kolleegid juba väga selgelt toonitasid seda, aga ka mina kordan üle, et me ei arva, et valimissüsteemi kaudu kohe osalemismäär suureneks. aga kui inimesed näevad, et valimisprotsess on, äh, pakub rohkem infot neile, paremat infot, annab neile õiguse valituga ühenduses olla, rohkem teada saada sellest inimesest, selle inimese tegevusest parlamendis, millisesse fraktsiooni ta kuulub, millist äh, poliitilist programmi see fraktsioon järgib ja nii edasi ja nii edasi. niisiis äh, me pöörduksime rohkem tagasi faktide juurde. nii et kõik sõltub, äh, kõik kodan-, kõik, kõik see keskendub kodanike pakutava esindusteenuse kvaliteeti äh, ning demokraatia kvaliteeti. ja veel kaks üsna konkreetset kommentaari. see seadus tõenäoliselt jõustub eh,, muutub elavaks sel aastal, mis nüüd tulekul on, ka Brexiti protsess ähm, saab hoo sisse järgmisel aastal ja siin tuleb siis äh, kaaluda Euroopa Parlamendi kohtade arva ja ka äh, häälte kaalu nõukogu otsustusprotsessis, seda tuleb teha kas varem või hiljem. ja selles kontekstis on valimis äh, õiguse reform veelgi suurem väljakutse, me oleme sellest teadlikud, me tahame konsulteerida liikmesriikide parlamentidega. meie parlamendi liikmetega, liikmetena esindame Euroopa kodanikke Euroopa tasandil ning oleme valmis selle tuleviku parlamendi teema võtma käsitlusele erinevates valgustes, võttes arvesse erinevaid teemasid, kohtade jaotus, poliitiline otsustusprotsess tulevikus toon teile veel näite. meie ei sunni peale mingisugust lähenemist, me teeme ettepaneku lähenemise kohta. ja seda näiteks äh, valimiskuupäeva, valimispäeva kohta. on olnud äh, laupäevi, pühapäevi, neljapäevi äh, liikmesriikides on erinevad tavad, me ei paku välja ühest lahendust, ähm, me pakume välja äh, lõppaja, valimiste lõppaja. et oleks äh, ühtlustatud natuke see süsteem, et lõpetatakse selle valimisega pühapäeva õhtul ja siis toimub suur Euroopa üritus, äh, tulemuste teatamine kõigile. selliseid ühtlustusettepanekuid me teeme. ja siis see tippkandidaat kui te mainiti korduvalt Euroopa Parlamendis, on olnud väga rasked arutelud, tegemist on väga raske teemaga. raske teemaga ka nõukogudega toimuvates läbirääkimistes aga kui me vaatame, mis Euroopa erakondades ja poliitilistes peredes toimub, siis võime täheldada, et selline protsess, selline lähenemine on juba nende enda põhikirjas sees. poliitiliselt see protsess juba on jõus, parlamendis võib-olla mitte, ja Mm, erakonnad lihtsalt tahavad sellist lähenemisviisi, me peame olema avatud mõningatele arengutele, sellepärast et äh, need arengud tulenevad poliitilistest huvidest, poliitilisest äh, arusaamast institutsioonide ning Euroopa Parlamendi olemusest ning äh, Euroopa muutub ja aga samas lähtub demokraatliku tegevuse põhimõttest ja me püüame seda protsessi juhtida ühiselt, meil on lepingust tulenev õigus ja kohustus seda teha, aga tahame seda teha koostöös kolleegidega liikmesriikide tasandil noh, ning valitsustega koostöös, sest leiame, et väljakutse on ühine ja ka vastutus on ühine. selline on asjade seis täna. ning äh, meil on vaja, et te mõtleksite võimalikult palju selle teema üle järele, võimalikult põhjalikult, äh, võib-olla pärast tänaseid arutelusid tõlgendate mõningaid asju teistmoodi kui varem. nii et äh, paluksime, et te võtaksite seda ühist väljakutset tõsiselt Euroopa demokraatia probleemi ei saa öö, öö, selle algatusega üksi parandada, aga Euroopa demokraatia usaldusväärsus väärib meie pingutusi. nii et lõpetame siis praegu selle päevakorrapunkti käsitlemise, et teil on natuke selle, sellega siis aega ka Euroopa Parlamendis oma meelt lahutada ja lõuna on kell üks nullkorruse restoranis, see on siis meie nii-öelda peakorrus, kell üks toimub siis lõuna ja kell kolm pärastlõunal kohtume taas siin, et rääkida muutuvast Euroopast lepingutest tulevikus ning praeguste lepingute ärakasutamisest. aitäh!